Thank you very much for being patient with me um.... suur tänu. suur tänu, et olite kannatlikud, suur tänu, et nendele kolleegidele, kes tulid kohale, tegemist on siis ühiskoosolekuga, kus osalevad meie kodanikuvabaduste komisjon ja Euroopa Parlamendi ja Afganistani delegatsioon, mina olen kolmas aseesimees ning mul paluti seda kohtumist juhtida, mul oli selle võimaluse üle tegelikult päris hea meel. kuivõrd tegemist on olulise hetkega, kaks aastat on möödunud pärast seda, kui kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kirjutati äh, Äh, alla meie ühisele dokumendile Joint Way Forward, nii et nüüd on aeg hakata mõtlema selle üle, ootame praegu härra Austrebitšust, kes on äh, Afganistani delegatsiooni esimees, aga kõigepealt teen ühe väikese sissejuhatusega enda poolt. Äh, Joint Way Forward kohtumine toimus Afganistaniga eelmisel aastal. me jätkame kohtumiste korraldamist just nimelt sellesama algatuse pärast ja lisaks sellele libekomisjon kohtub komisjoniga tagasisaatmise ja tagasivõtmise küsimuses seoses kolmandate riikidega. ja kõige hili-, viimane kohtumine oli juunis ja kohtuti siseasjade peadirektoraadi juhiga, kes rääkis meile kõikidest ähm, vastuvõtu, tagasivõtulepingutest, äh, mis on üks osa meie tänasest koosoleku teemast. artikkel kakssada kaheksateist Euroopa Liidu toimimise lepingust on äh, siin selle töö aluseks ja seetõttu Euroopa Parlamendil on õigus anda oma heakskiit äh, sellistele kokkulepetele. parlamendil on ka õigus saata teavet selliste läbirääkimiste üle ning ka äh, parlamendil on järelevalveõigus rakendamise üle. meie komisjoni jaoks on oluline, et meil oleks struktureeritud jätkusüsteem paigas igasuguste tagasivõtulepingute üle, olgu nad ametlikud või mitteametlikud. esimene oligi siis äh, mitteametlikest lepingutest, oli esimene Afganistani oma, Afganistani äh, ja Euroopa Komisjon kutsub selliseid äh, mitteametlikke lepinguid Euroopa Liidu süsteemideks nii-öelda ja siis pärast seda on teinud teisi selliseid kokkuleppeid Etioopia, Bangladesh, Guinea, Kambja äh, selliste Euroopa Liidu nii-öelda süsteemide loomine äh, tagasivõtu küsimuses on meile suureks mureküsimuseks, sellepärast et Euroopa Parlamendil ei, ei ole sellisel juhul võimalik rakendada oma volitusi lähtuvalt aluslepingu artiklist kakssada kaheksateist lisaks äh, ametlikele kokkulepetele, tagasivõtukokkulepetele äh, tahaksime me informatsioonide kõikide süsteemide kohta, mis on sõlmitud äh, kolmandate riikidega, mis peaksid parandama tagasivõtmise tõhusust, selle üle tuleb teostada korralikku järelevalvet, eriti siis, kui nad on sarnased süsteemid tagasivõtulepingule ja juurdepääs selliste kokkulepete tekstidele on hädavajalik. komisjon on teatanud, et Etioopia, Guinea ja Kambiaga sõlmitud kokkulepete tekste ei saa avaldada praegusel hetkel. selle asemel tegi komisjon ettepaneku, et toimub konfidentsiaalne kohtumine meie kodanikuvabaduste komisjoniga mitteametlike äh, lepingute üle Guinea, Bangladeshi, Etioopia, Kambiaga. Äh, Etioopia leping on äh, lekkinud välja, mina olen selle läbi lugenud ja ma ei ole tegelikult rahul sellega, sellepärast et üks esimestest artiklitest, nagu Afganistani kokkuleppe puhul öeldakse, et tegemist ei ole õigusliku tekstiga, seetõttu ei saa sellest lähtuvalt esitada taotlusi mingisuguste õiguste kohta. minu meelest on uskumatu, et lepitakse nõukogus kokku liikmesriikide vahel milleski ja seda ei kutsuta ametlikuks kokkuleppeks ning seda ei peeta õiguslikuks tekstiks. minu meelest on möödapääsmatu, et Euroopa Parlamendi järelevalveõigust austatakse täiel määral ning selliste kokkulepete sõlmimine ei äh, peaks ähm, tühistama komisjoni aruandluskohustust parlamendi ees. parlamendil peab olema õigus oma järelevalve rolli täita Euroopa rahva nimel seetõttu ma leian, et Joint Way Forward Afganistaniga on väga oluline kokkulepe, sellepärast et ta oli esimene sellelaadne kokkulepe ning ähm, kahetsusväärne on see, et tegemist on esime-, ainukese mitteametliku sellise kokkuleppega, millele parlamendil on ametlikult õigus juurdepääsule. ja me tahaksime siis teada, kuidas on koostöö läinud selles valdkonnas selle mitteametliku kokkuleppega, kuidas kõik on praktikas arenenud ähm, Euroopa Liidu äh, Afganistani üldise rändepoliitika taustal. Afganistani delegatsiooni esimees on nüüd siis kohal ja annangi sõna härra Austrevitšusele. suur tänu! kallid kolleegid, lugupeetud külalised, daamid ja härrad! tere õhtust kõigile ja mul on väga hea meel täna osaleda sellel äh, ühiskohtumisel, kus on ühelt poolt Kodanikuvabaduste komisjon ja teiselt poolt siis meie Afganistani delegatsioon. mul on väga hea meel, et me saame Kodanikuvabaduste komisjoniga koostööd teha. olen veendunud, et komisjonid ning delegatsioonid täiendavad teineteise tehtud tööd ning ühiselt äh, saavad, äh, saavutavad meie, meile kõigile kasu toova sünergia mul on väga hea meel, et me saame jällegi rääkida rändeküsimustest ja Afganistanist. et saame seda teha koos äh, kodanikuvabaduste komisjoni kolleegidega. ning äh, jätkame seda ka kindlasti ka tulevikus. enne kui annan sõna meie külalistele, teen paar sissejuhatavat kommentaari ka. ma arvan, et igati mõistlik on praeguse, praegust statistikat vaadata selleks, et paremini mõista, millised on võimalikud tulevikutrendid ja milline on olukord praegu, sain äh, ÜRO inimõiguste kõrgelt esindajatelt et, äh, informatsiooni selle kohta, et kaks tuhat äh, viiskümmend kaks inimest on tagasi pöördunud Afganistani kaheksandaks septembriks, see on seitsekümmend viis protsenti vähem kui kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. kolm neljandikku vähem kui kolmkümmend neli tuhat viiskümmend viis äh, pöördus tagasi. kaksteist tuhat olid Afganistanist pärit inimesed, kümne tuhande ringis Pakistanist, tuhat kuuskümmend kuus, tuhat kakssada kuuskümmend kuus Iraanist, teistest riikidest ainult sada üksteist. ja üle miljoni kaheksasaja tuhande pagulase on pöördunud tagasi Afganistani, aga, aga nüüd on arvud vähenenud, välja arvatud kahe tuhande kuueteistkümnes aasta, kui kolmsada seitsekümmend tuhat inimest pöördus tagasi. ma arvan, et see näitab, milline on poliitiline olukord, milline on sotsiaalmajanduslik areng, eluaseme leidmise võimalused ja nii edasi Afganistanis me peame olukorda riigis põhjalikult analüüsima, ennem kui me otsustame, kas me saadame inimesi tagasi ja kuidas me saadame inimesi tagasi. lugupeetud daamid ja härrad, kasutak-, annaksin nüüd sõna meie esimesele kõnelejale, härra Juan Dragos Tudoratšile, kes on ähm, ebaseadusliku rände ning tagasisaatmise poli-, poliitika osakonna juhataja Äh, siseasjade peadirektoraadis Euroopa Komisjonis. palun, teil on kümme minutit äh, teie sõnavõtuks uh.... suur tänu, härra Austrevitšus, suur tänu, proua esimees. kõigepealt räägiksin paari sõnaga institutsioonilisest küljest, institutsioonilisest teemast, mis tõstatati meie arutelu alguses. oleme sellest teemast palju rääkinud, tegemist on ka teemaga, mille puhul on olnud meil mitmeid äh, kirja, kirju vahetatud libekomisjoni esimehe ning äh, teie delegatsiooniga. selle teemaga oleme tegelenud õigusliku filtri kaudu ja ka institutsioonilisest küljest. oleme oma seisukoha mitme puhul selgelt välja öelnud. õiguslikult äh, on meie seisukoht, et tegemist ei ole vormiliste õiguslike kokkulepetega ja seetõttu artikkel kolmteist ei kehti või kaks tuhat kaheksateist ei kehti. me saame aru, et Euroopa Parlamendil siiski on õigus järelevalvele ning me tahame võimalikult suurt ja läbipaistvust nende kokkulepete sisu osas ning nende rakenduse osas. seetõttu olemegi tulnud ikka ja jälle teie komisjoni ette, ikka ja jälle kirjutanud teie komisjonile, esitanud kõiki neid üksikasju, mis on meie kasut-, käsutuses äh, ning mis käsitlevad äh, läbirääkimiste käiku, äh, süsteemi omapärasid, oleme alati teatanud, kui ähm, läbirääkimised on lõppenud, oleme andnud teile tagasisidet ka rakendamise kohta ja proua esimees, teie mainisite ka juunikuist kohtumist, kus meie peadirektor andis teile sellekohase ülevaate. esimees Moraes kirjutas volinik Avramopolosele äh, ning sellele vastati ametlikult nädal aega tagasi. tegime oma ettepaneku väga konkreetse mehhanismi kohta, mille järgi me saaksime huvitatud liikmete käsutusse anda vajaliku teabe, tegemist on mehhanismiga, mm, mida me rakendame Chevalli raportite puhul sellise mehhanismi puhul on liikmed, kes on huvitatud sellest teemast, neil on võimalus äh, nendest asjadest meiega rääkida ja nad saavad äh, teavet. nii palju institutsioonilisest küljest. mis puudutab rändealast koostööd äh, Afganistaniga üldisemalt ning tagasisaatmist ning tagasivõtmist üld-, täpsemalt, siis me oleme alati öelnud rändedialoogi käigus, et meil on väga rikkalik dialoog olnud Afganistaniga viimase kahe-kolme aasta jooksul see dialoog on üks osa Euroopa Liidu laiemast Afganistani strateegiast, mis tugineb kahele põhipõhimõttele, üks on piirkondlik lähenemine ja teine on kõikehõlmav lähenemine. piirkondliku lähenemise puhul võib öelda, et me saame aru, et Afganistan seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega regionaalses mõttes ning ähm, riigisiseseid pagulasi, aga ka liikumist äh, naaberriikidesse tuleb arvesse võtta ning Euroopa Liit saab selles kontekstis oma abi pakkuda ja Joint Way Forward andis meile võimaluse seda teha. teine on siis kõikehõlmav lähenemisviis, see ei ole midagi uut meie oleme püüdnud seda lähenemisviisi kasutada kõikide rändedialoogide puhul erinevate riikidega, me püüame mitte ainult vaadata lähistulevikku äh, ja ainult äh, konkreetselt keskenduda tagasisaatmisele ja tagasivõtmisele, vaid me püüame vaadata rändepilti laiemalt ning äh, luua dialoogi ning abimehhanismid asjakohase riigiga, teha koostööd asjakohaste partneritega kõikide rännet puudutavate tegurite küsimuses. mis puudutab Joint Way Forward äh, kokkulepet, siis see on tähtis, tegemist on tähtsa poliitilise algatusega ning ähm, tegemist on poliitilise kohustusega, aga mitte ametliku poliit-, mitte ametliku lepinguga, õigusliku lepinguga. Joint Way Forward iseenesest ei, ei too mingisuguseid uid, uusi õiguslikke kohustusi, seal on lihtsalt välja toodud juba olemasolevad äh, õiguslikud kohustused ja Joint Way Forward on nii-öelda operatiivraamistik, millest lähtuvalt saab tagada tagasisaatmise ning tagasivõtmise prognoositaval moel. sellisel prognoositaval moel, et sellest saavad kasu nii need rändajad, keda tagasi saadetakse, kui ka ametivõimud nii ühel pool kui teisel pool, nii Euroopa Liidu liikmesriikides kui Afganistani ametivõimude seas mul on veel paar minutit jäänud, paari minuti jooksul tahaksime, tahaksin rõhutada, et me oleme võtnud olulisi taaslõimimisleppe, meetmeid, mis on meie jaoks üks väga hädavajalik valdkond kõikide teiste partneritega, kelle puhul on olnud läbirääkimisi tagasivõtmise küsimuses, oleme toonitanud, et tagasipöördujatele tuleb pakkuda abi taasintegreerumiseks, muidu ei ole see edukas iseäranis palju oleme tähelepanu pööranud olukorrale Afganistanis. see ei ole sugugi mitte äh, kerge pähkel läbi hammustada, seal on tõsiseid julgeolekuohte, aga liikmesriikide ametivõimud teavad seda väga hästi, kui nad otsustavad selle üle, kas inimesi tagasi saata või mitte. ja ka kohtuotsusega seoses, mis toob kaasa tagasisaatmise protsessi, on see oluline meie projekt on tugevatel jalgadel. reintegreerimistega tegeletakse erinevate nurkade alt, kõigepealt on meil kogukonnapõhine taasintegreerimise projekt, seal räägime konkreetsemalt maapiirkondade vajadustest, erivajadustest versus linnapiirkonnad. maapiirkondades oleme keskendunud Eratile, Kandaharile, Kabunile viime läbi projekte, mis panevad, mille kaudu installeeritakse niisutussüsteeme, kasvuhooneid, mida praegu paigaldatakse ning äh, õige varsti saab neid äh, kasutada nendes piirkondades, mida ma mainisin, ja maapiirkonnas äh, saavad sellest kasu tuhat üle pooleteise tuhande erinevate rühmade esindajate. meil on erinevaid tegevusi ja nagu ma ütlesin, me pakume vajadustele kohandatud abi ka linnapiirkondadele, mikrorahastamist, idufirmade toetust, ettevõtluse toetust. praegusel hetkel tahame nende projektide rakendamist veelgi laiaulatuslikumalt toetada enne, enne talve. Raada on üks äh, teenusepakkujatest äh, integreerimise, äh, integreerimisega seoses, nemad hakkavad pakkuma ka ida pool oma teenuseid Langmanis, Kunalis ja mujal, kus vähem on madalaid temperatuure. pakume toetust ka VKE-dele, sellepärast et usume, et nii saame me tagada taasintegreerimiseks ja tagasipöördumiseks pikaajalise stabiilsuse, pakume ka tehnilist haridust, koolitust äh, nendele, kes tagasi pöörduvad ning äh, meil on nüüd üle seitsmekümne kolme kutseõppekeskuse, mis äh, on, mis osalevad ähm, hanke menetluses, mille abil pakutakse erinevaid koolitusi. loome ka integratsiooni infokeskuseid ning äh, praegu vaat-, äh, räägime Gunnarist, Langmanist ja Kabuli provintsist. Need on mõningad konkreetsed näited sellest, äh, kuhu me oma integratsiooni vallas tehtavas töös oleme panustanud ning loodetavasti see, kui tõsiseks me taas integreerimist peame, aitab tagada meie tagasipöördumise tegevuse edukuse suur tänu! proua Samira Amiri Amnesty Internationalist. kohtusin teiega varem. Teil on suurepärane CV. Te olete töötanud naiste õiguste küsimustega Afganistanis ja nüüd vastutate piirkondliku äh, töö eest Amnesty Internationalis Afganistanis ja Afganistani ümbruskonnas. Teil on sõna kümneks minutiks, aga mitte rohkem, sellepärast et ma tahan, et liikmetel oleks võimalus esitada küsimusi ja ütlen juba praegu Euroopa Komisjonile, et pärast, kui küsimusi vastatakse, paluksin teil olla väga täpsed, kui te räägite taasintegreerimisest, kas te räägite Euroopast tulevate inimeste taasintegreerimisest või mujalt tulevate inimeste taasintegreerimisest, kes neid programme juhivad, milliseid eelarvevahendeid kasutatakse nii ühe kui teise jaoks. praegu on pilt liiga segane. palun, proua Hamidi Yeah, you need to push the button. Yes. In On the right side. No. Yes, perfect. We've got languages to be, tra you have to be translated, sure. so sure. we need your microphone. Sure, sure, Go ahead. Sure. Uh, well, good afternoon. Uh... tere ka minu poolt, suur tänu teile selle võimaluse eest. Teie ees esindada, esineda tahtsin tänada kodanikuvabaduste komisjoni selle eest, et kutsusite Amnesty Internationali siia, et tutvustada meie seisukohti Afganistani olukorra kohta. iseäranis meie seisukohti Joint Way Forwardi kohta. lugupeetud daamid ja härrad, tegemist on väga olulise hetkega Afganistanis. praegu kahe tuhande esimesel aastal tekkisid võimalused inimõiguste edendamiseks, õigusloome arendamiseks, poliitilise, sotsiaalse ning majandusliku elu arendamiseks ning naiste kaasamiseks, naiste ja ja afgaanid on valmis positiivsete muutuste nimel tööd tegema, nad on kõvasti kaasa aidanud sellele protsessile, otsinud enda harimise võimalusi, kasutanud oma õigusi kodanikuühiskonna liikmetena ja inimõiguste võrgustike kaudu, aga olukord ei ole siiski neuroosiline, kui kõik ole, ette kujutasid, ei saa rääkida pärast seitseteist aastat siiski sellest, et pilt oleks hea Afganistani olukorda on iga päev paraku halvenemas, julgeolekuolukord on muutunud halvemaks ja Afgani, afgaane rünnatakse ükskõik millises riigi osas, Afganistan on vähem turvaline kui kunagi varem ja valitsuse vastased üksused ründavad koole, restorane, haiglaid, mošeesid ning isegi tavalisi kohtumisi. sel aastal on üle kümne tsiviilisiku hukkunud ja ja igas provintsis on olnud vähemalt kaks rünnakut. tsiviilisikute hukkumiste arv on saavutanud uued rekordid, üle tuha-, tuhande kuuesaja üheksakümne kahe inimese on hukkunud, kolm tuhat, üle kolme tuhande inimese haavatud ja seda esimese kuue kuu jooksul sel aastal ja üks näide selle kohta, kaks kuud tagasi rünnati ühte ülikooli, kooli, kus olid kuueteist, kahekümne aastased õpilased, tapeti poisse, tapeti tüdrukuid, spordiklubi rünnati paar nädalat tagasi ja kahekümne kaheksa aastane ajakirjanik, kellel oli doktorikraad, kes rääkis viit keelt ja kellel olid suured ootused Afganistani tulevikuga seoses, tema tapeti samal ajal, kui ta parasjagu äh, tegi reportaaži äh, laivis. valitsus ei ole suutnud kaitsta äh, ohvreid selles sõjaolukorras suurem osa peredest on sattunud ohvriteks ja nad elavad vaesuses, kuivõrd neile keegi toetust ei paku. afgaanid äh, peavad oma kodud omaenda koduliigis maha jätma, üks koma üheksa miljonit Afganistani kodanikku on pidanud oma koduriigi siseselt maha jätma ja ümber asuma. ja sellises kontekstis äh, on äh, õigustatud küsida, et kas äh, te tõesti tunnete muret nende inimeste tuleviku ja turvalisuse pärast, kes on sunnitud tagasi pöörduma Afganistani. ja mida te arvate sellistest tagasipöördumitest, kes on äh, vabatahtlikult sinna tagasi pöördunud? Joint Way Forward rändeküsimustes äh, Afganistani ja Euroopa Liidu vahel äh,, uurisin seda ja täiesti vastuvõetamatu on see, et äh, selles dokumendis ei ole kajastatud tagasipöördujate turvalisust üldse. ja millised on äh, aruandluskohustusega seotud tingimused, inimesed saadetakse põhimõtteliselt äh, äh, ohu keskmesse. tahaksin äh, teile tuletada meelde Amnesty Internationali soovitusi äh, Afganistani kodanike tagasipöördumiste kohta lähtuvalt meie eelmise aasta oktoobris tehtud raportist. kõigepealt sel ajal, kui Joint Way Forward rändeküsimustes Afganistani ning Euroopa Liidu vahel on parasjagu rakendamisel, peavad kõik mõju hoidma silma peal reaalsusel Afganistanis. mitte kedagi ei tohi saata Afganistani tagasi sellepärast, et Euroopa rändepoliitikas üritatakse iga hinna eest tagasisaatmiste arvu suurendada. seda, see kokkulepe ning selle sätted ei tegele Afganistani inimeste turvalisuse küsimusega. see lepe tuleb üle vaadata, peatada selle rakendamine. Amnesty International kutsub üles peatama afgaanide tagasisaatmist Eh, niikaua, kuni nende tagasipöör-, see tagasipöördumine leiab aset väärikates, saab leida aset väärikates ja turvalistes tingimustes. Euroopa Liidu äh, Afganistani töörühm peab seda arvesse võtlema praegusel hetkel, aga ei ole juurdepääsu selle komitee tegevusele ja ei ole juurdepääsu ka infole selle kohta ka, mis juhtub nendega, kes Afganistani tagasi saadetakse. kuskil ei ole olla turvaline Afganistanis ja ma arvan, et mitte keegi teist ei taha surma edendada. ÜRO inimõiguste esindaja äh, suunised rahvusvahelise kaitsega seoses äh, vajavad rakendamist ja Kabulit ei saa pidada turvalisuseks, turvaliseks kohaks, kuhu inimesi saata. oluline on Afganistani inimestega konsulteerida koha peal, teha nendega koostööd ja teha koostööd nendega, kes teevad Afganistaniga ka koha, väljastpoolt koostööd, et me saaksime aru, milline see olukord päriselt on. afgaanid ei ole ära teeninud sellist kohtlemist, millega nad täna silmitsi seisavad. kõik tahavad turvalist elu koos oma armastatud inimestega, ärge sundige neid inimesi tagasi ohu keskmesse. suur tänu ja nüüd on teil võimalus esitada küsimusi. proua Spinelli andis märki, et ta, märku, et ta soovib sõna. kõigepealt proua Spinelli ja siis härra Austrevitšus, palun. Thank you eh.... aitäh kuulasin komisjoni sõnavõttu, kus räägite ühisest teest edasi, kui tegevuskavast, mis põhineks metoodiliselt ja struktuuripoliitikatel, mis on ka ettenähtavad. kuulasin seda, mis te ütlesite ka taas integreerimise kohta, kes on koju tagasi saadetud. ma ei saa leida, et need väited oleksid kuidagigi rahuldavad, võttes arvesse reaalset olukorda. reaalsus, mida kirjeldab Amnesty International, on täiesti ilmselge, me kõik teame, millega on tegemist. komisjon samuti Need, kes tagasi saadetakse tegelikult ja kes peaks integreeritama, nende olukord on järgmine. seitsekümmend kaks protsenti, kaks kolmandikku tagasi koju pöördunud Afgani, afgaani jällegi põgenevad mõne nädala jooksul oma koduriigist. teiseks, paljudes Euroopa Liidu liikem-, liikmesriikides kes on liitunud äh, ühtse teega edasi, on äh, kasvanud tagasisaatmiste arvud kolm korda viimase kolme aasta jooksul. Norra eelkõige, Saksamaa, Prantsusmaa, Šveits. saadetakse välja massiliselt Saksamaale kuuskümmend kaheksa väljasaatmist, muuhulgas üks kahekümne kolme aastane nooruk, kes ennast ära tappis ja võtan kokku üks hetk. vabandage sellepärast, et väga harva me räägime Afganistanist. ma pean ütlema, et meie, paljud riigid, liikmesriigid on sellesse sõtta sattunud alates kahe tuhande esimesest aastast. ja ma ei tea, kuidas me saame ilma häbitundeta peeglisse vaadata ja heaks kiita sellise tagasisaatmise poliitika, nagu selles Tee edasi strateegias on kirja pandud. ma tahaksin vastuseid selle kohta. Thank you very much, Barbara. suur aitäh, Barbara. ma jagan seda tunnet, aga ma pean ka tagama, et me saame vastused enne, kui volinik Avramopolos tuleb. härra Ostrevitšus ja härra Voit pärast. üks minut, palun Äh, jah, pean kinni sellest nõuandest. me peame õigel ajal lõpetama. minu küsimus komisjoni esindajale on järgmine. põgenikud tulevad ja lähevad Afganistanist. kas on plaan muuta toetusskeeme ja menetlusi, mida me pakume Afganistani tagasipöördujatele? mis, kas me oleme midagi kasulikku õppinud oma kogemustest ja kuidas me jätkame ja teiseks proua Hamirile küsimus. Need, kes tagasi tulevad, kes on tagasi saadetud ja tulevad tagasi, nemad on midagi õppinud, nad räägivad asjadest, nad levitavad uudiseid, kuidas te üldiselt kirjeldate meeleolu nende seas, kes tulevad tagasi? ja mil määral see kutsub üles inimesi tagasi pöörduma, kui nad teavad tegelikult, mis sai nendest, kes juba proovisid seda. härra Voit. aitäh. minu jaoks on oluline see, et Euroopas on meil kümneid tuhandeid varjupaiga taotlejaid, kes tulevad siia, aga Afganistanis see nii ei ole. Afganistanis paljud liikmesriigid tundub, on koha peal sõjajalal ning nad on äh, NATO missiooni osalised, äh, nad on teatud kohustused võtnud endale, aga nad ei saa julgeolekut tagada. ei saa aru, miks Euroopa Liit nii rõhub seda, et afgaanid tuleb tagasi saata, isegi vanad koloniaalvõimud võtsid ju kaasa inimesed, kes nendega koostööd tegid, aga praegu me ei saa Afganistanis tagada nende inimeste julgeolekut, kes tegid koostööd meie sõjaväega. ja sisuliselt saadetakse, saadetakse nad ohtu ja mina seda ei mõista. Because... aitäh, äh, saan, saan teha lühidalt, sest üks küsimustest, mis algusest peale on tõusetunud, on see, miks, miks on meil see ühine tee edasi Afganistaniga ja miks on see meil praegu jutuks ajal, kui olukord halveneb ja vägivald laieneb? miks me räägime ühisest asjast Afganistaniga seoses, miks, miks mitte näiteks Marokoga seoses? see on üks küsimus. edasi kas vastab tõele see, et, et on lihtsalt lihtsam survestada Afganistani niisuguse ühise tee, teega nõustuma? ja et liikmesriigid ei suutnud piisavalt avaldada survet äh, nõukogu teistele riikidele, kellega võib-olla tuleks sarnased kokkulepped sõlmida. teine küsimus, ja nüüd läks mul see küsimus juba meelest ära. ja, ja siis ma lõpetangi, vabandust. Mr Dorfmann. härra Dorfmann, aitäh. Äh, kuulasin kolleeg Spinellit ja äh, ja, ja ma ei ole nii sageli Kabulis käinud võib-olla nagu mõned, aga aga kolleeg Ostrovitšiusega koos käisime Kabulis, olime nädal aega ning eh, sotsiaalsed probleemid Kabulis eh, ei, on, on, eh, on üksnes Need on äh, väga väikesed probleemid võrreldes nende probleemidega, mida me näeme seoses sellega, et inimesed peavad pöörduma tagasi äh, Pak-, Pakistanist. sest need inimesed, kes äh, pöörduvad sealt tagasi, tekitavad sotsiaalselt plahvatusohtlikku olukorda. ja neid on, seal on väga palju viletsust ning see sisuliselt on seal pool, poolsada aastat ju sõda olnud juba. ja minu küsimus sellega seoses, kas on mingeid kontakte komisjonis või äh, või siis äh, mingit, mingitel muudel asutustel Pakistaniga. sest äh, kõige suurem abi äh, Afganistani valitsusele oleks praegu see, kui õnnestuks peatada nende endiste Afganistani põgenike vool, tagasivool Afganistani või seda aeglustada vähemalt. see sest neid inimesi lihtsalt ei ole võimalik Kabulis praegu vastu võtta korraga. aitäh! My... tänan, panin enda ka nimekirja ja sellega lõpeb nimekiri ja jõuame ringiga komisjoni ja proua Hamidi juurde tagasi. leidsin kahe aasta taguse selle algse dokumendi ühine tee edasi ja tahaksin mõista järgmisi aspekte paremini. siin täpsustatakse, et saatjata alaealisi ei tohiks tagasi saata ilma, et on tuvastatud nende pereliikmed või leitud neile vastuvõtuvõimalus mingis peres Afganistanis, ma tsiteerin. meil on uuringuid vabaühenduste poolt, kus on selgelt välja toodud, et ei ole ühiskonda taaslõimimise võimalust, ei ole leitud peret ja lastekaitse on Afganistanis ju olemas ainult paberil, mitte tegelikkuses. et kuidas siis sellisel juhul Euroopa Komisjonil on võimalik tagada, et äh, seda artiklit täidetakse, selles dokumendis Ühine tee edasi. järgmine aspekt. tagasisaatmisprogrammid ja toetus on eraldi arenguabist, mis antakse Afganistanile, et need on eraldi rahastatud. kas te saaksite selgitada mulle? seoses selle selgitusega, mille te meile varem andsite. mis projekte nendest rahastatakse mitte arenguabi rahadest ja missuguseid projekte arenguabi rahadest ja kui see on liiga keeruline praegu meile selgitada, siis äkki te saaksite edastada meile hiljem kirjaliku selgituse? ühine tee edasi räägib ka võimalusest Äh, tagasisaatmisterminal Kabuli lennujaama rajada ning äh, ma tahtsin küsida, kas äh, see plaan on ellu viidud või mitte. ning ma esitan kõik need küsimused sellepärast, et me üritame teostada kontrolli selle ühise tee edasi dokumendi üle see, sest see ei ole nii, niivõrd äh,, ma ei mõtle sellest kui arenguabi teemast, vaid äh, tagasisaatmisteemast, millega tegeleme just meie, arenguabi teemadega tegeleb Arenguabikomisjon. nüüd saate sõna teie ja pärast proua Hamidi, aitäh! kuna aega on vähe, siis üritan kiiresti läbi võtta küsimused, mis tõstatati. esiteks, miks on meil just Afganistaniga see ühine tee edasi? sellepärast, et äh, poliitiliselt leppisid selles kokku liikmesriigid, et, et selline lepe on vajalik ning meie komisjonina oleme seda poliitilist ülesannet täitnud ja läbirääkimisi pidanud. kuidas on võimalik saata inimesi tagasi Euroopa Liidust Afganistani? kordan seda, mida ma enne ütlesin ja, ja mida ma varem olen öelnud. ei ole ühtegi juhtumit, tagasisaatmisjuhtumit Euroopa Liidust Eh, mille puhul ei oleks väga põhjalikult kohtus kaalutud seda individuaalset eh, juhtumit. ja meie kohtud, keda on põhjust usaldada, analüüsivad põhjalikult eh, iga juhtumi kõiki aspekte, enne kui otsustatakse isiku tagasisaatmine. kui me vaatame arve, siis sisuliselt annavad need tea-, ettekujutuse sellest, kuidas need tagasisaatmised toimuvad nad ei ole kaugeltki niisugused, mida oodati kahe, kaks tuhat kuusteist Frontex on seitsesada äh, niisugust äh, sundkorras tagasisaatmist läbi viinud ning seoses parlamendiliikmete sõnavõttudega võib öelda veel, et väga paljud inimesed, kes tagasi saa-, äh, tagasi tulevad Afganistani, tulevad naaberriikidest, mitte Euroopa Liidust. aga see abi, mida me anname, seda ei arvesta, sellepärast et algusest peale oleme üritanud partnerluse vaimus Afganistani toetada selleks, et neil oleks võimalik ühiskonda taaslõimimise abi anda inimestele, kes pöörduvad tagasi, sõltumatult sellest, kust nad tagasi pöörduvad. nüüd seoses rahaga, mis on kasutatav inimeste taaslõimimiseks. kõik taaslõimimise rahad, kokku kakssada miljonit Afganistani jaoks üksi, on arenguabirahad. ja Äh, nad on selgelt selleks eraldatud äh, arenguabifondis. see raha läheb äh, ÜRO agentuuridele, kohalikele asutustele, partneritele, kes järgivad põhimõtteid, mille alusel ÜRO asutused toimivad. ma räägin siin UNICEF-ist, UNHCR-ist ja nii edasi. nüüd küsimus saatjate alaealiste kohta ka meile on antud märku uuringutest, mis on läbi viidud vabaühenduste ja Päästke lapsed organisatsiooni poolt ning oleme liikmesriikide, liikmesriikidelt ka küsinud, kas on neil esinenud juhtumeid, kus äh, lapsi või alaealisi on tagasi saadetud Afganistani väljaspool meie õiguslikku raamistikku kõik alaealiste tagasisaatmised, millest liikmesriigid meid on teavitatud, teavitanud, on, on siis kas alaealise tagasisaatmise pereliikmena või siis viisil, mis on jälgitav liikmesriigi asutusele. mis puudutab terminali küsimust, siis vastab tõele, et ühine tee edasi viitab konkreetselt töödele, mis on vaja läbi viia terminalis, lennujaamas ja sel ajal olid Afgaani võimud mures seoses võimaliku suure arvu tagasipöördujatega Euroopast selle dokumendi põhjal. aga kuna nii ei läinud, siis seda, see vajalikuks ei osutunud. ja seetõttu Afgaani võimud ei ole selles küsimuses täiendavalt meiega ühendust võtnud ja seetõttu ei ole ka mingeid rahaeraldisi selle terminali rekonstrueerimiseks tehtud mis aitäh, enne kui ma annan sõna proua Hamidile, ma olen väga paindlik. Sofi, sa soovisid, soovisid äh, lühikese küsimuse esitada, palun. kaks väga lühikest küsimust. üks. Äh, te rääkisite, et äh, te mm, tuginete vabaühenduste uuringutele, aga samas ka tuginete riikide uuringutele. samas minu riik näiteks ütleb, et nad ei teosta seiret selle üle, mis inimestega toimub pärast seda, kui nad tagasi saadetakse. ja teine küsimus on menetluslik Eh, et seoses küsimusega, miks on see ühine tee edasi, te ütlesite väga, väga lihtsalt, et, et liikmesriigid leppisid selles kokku, väga huvitav. sest liikmesriigid nõukogus on ju üks osa õigusloome volitustega asutustest ja me, Euroopa Parlament on teine osa. aga samas, kui Euroopa Parlament teilt midagi tahab, siis te alati ei tee seda, mida Euroopa Parlament tahab, aga liikmesriikide puhul kohe teete et äh, mul tekib küsimus, kuidas te näete oma ülesandeid Euroopa Komisjonina? kas komisjonil on vastus sellele küsimusele? üritan jääda oma pädevuse piiridesse, ma olen komisjoni mittepoliitiline äh, ametnik. teine küsimus on poliitilise plaani küsimus ja seetõttu ma saan ainult öelda, et Euroopa Komisjon teeb seda, mida parlament meilt taotleb või komisjon taotleb ja algusest peale ma ütlesin, et me oleme andnud kogu info, mis on meil võimalik anda praeguste reeglite põhjal nende tekstide kohta ning selle kohta, kuidas nad läbi räägitakse. mis puudutab nüüd küsimust eh, tagasi saadetud inimeste jälgimisest, siis on meil taaslõimimisprogrammid ja seal on eraldi punkt äh, taaslõimimistegevuste kohta pärast äh, tagasisaatmist, nii et see, see element meie taaslõimimisprogrammides on olemas. mis puudutab juhtumeid, äh, mida tõstatavad vabaühendused, siis peame me lähtuma ikkagi informatsioonist, mille me liikmesriikidelt saame või Frontexilt, sellepärast et nemad toimetavad need tagasisaatmised tagasisaatmislende jälgitakse vastavalt praegusele õiguslikule raamistikule, mis on kohaldatav. nii et niisugune on see olukord praegu. aitäh, aitäh! et aega meil palju ei ole, aga proua Hmiidi, teil on nüüd võimalus kokku võtta omalt poolt veel. Te, te kuulete, kuidas parlament üritab ka mõista seda, mis toimub ja võib-olla saate veel heita äh, omalt poolt täiendavat valgust sellele olukorrale. aitäh! seoses küsimusega, nagu ma varem juba ütlesin, ei ole meil praegu mingeid ametlikke dokumente ega aruandeid nende afgaanide kohta, kes on tagasi saadetud Afganistani. et sisuliselt ma räägin ainult oma isiklikust kogemusest, et olles Afganistanis, Afganistanist pärit, töötades seal, inimestega suheldes võin ma öelda, et inimesed hülgavad kõik, et ennast päästa ja oma peret päästa ja reisivad Euroopasse. Nad saadetakse tagasi olukorda, kus nad peavad sisuliselt alustama nullist. ja see mõjutab nende elu, nende laste elu väga negatiivselt. julgeolekuolukord võtab paljud võimalused nende lastelt jätkata oma haridusteed, neil ei ole kerge leida tööd ning samal ajal tuleb silmas pidada ka seda, et et mõned tagasisaadetutest ei ole isegi Afganistanis sündinud, nii et eh, nad sisuliselt peavad minema nende jaoks võõrasse riiki, kõik on neile täiesti uus. kogu keskkond ja elustiil on, on neile tundmatu. tahaksin tänada kõiki, kes oma muret avaldasid selle olukorraga seoses, proua juhataja ja rõhutan, et praegu on väga oluline aeg Afganistanis ja väga keeruline aeg ja ma loodan, et meil õnnestub kõigil ühendada oma jõupingutused ja sisuliselt päästa inimeste elud, kes võiksid sattuda, kelle elu võiks sattuda ohtu iga päev, kui nad saadetakse tagasi Afganistani, aitäh! aitäh, Judith, ja tänan Liibet selle ühiskoosoleku korraldamise eest Afganistani delegatsiooniga, selle arutelu eest. peaksime jätkama tõenäoliselt Devega koos seda kontroll kontrollmenetlust selleks, et äh, saada teada rohkem olukorra kohta Afganistanis ja teha tulevikus õiged otsused. aitäh! you, dear colleagues um.... kolleegid. järgmine punkt päevakorras on struktureeritud dialoog volinik Avramopoulosega, keda tervitan südamest ning äh, paljude küsimuste hulgas, millest me rääkida kavatseme, on olukord Vahemerel, kaks tuhat kaheksateist töökava rakendamine ja äh, kaks tuhat üheksateist aasta prioriteedid. mul on väga hea meel, et volinik on tulnud. me, meid huvitavad väga, huvitab väga tema ettekanne nendel teemadel ja vastused meie küsimustele. ja lähemegi kohe struktureeritud arutelu juurde, volinik saab sõna. aitäh! austatud esimees, austatud parlamendiliikmed, kolleegid, mul on hea meel taas kord teie seltsis viibida meie arutelu aitab neid olulisi teemasid edasi viia ja probleeme kaardistada. meie dialoog iseäranis täna on väga ajakohane, sest see aitab meil paremini seada eesmärke eh, meie strateegias nii julgeoleku kui rände valdkondades ning tegemist on valdkondadega, milles meie liidu ja meie töö siin annab selge panuse ja loob lisaväärtust meie kodanike jaoks. meil on vaja seetõttu saavutada edu oma tegevustes mõlemas valdkonnas juba varakult enne valimisi ning äh, mitte ainult teavitada kodanikke sellest lisaväärtusest, mida me nende jaoks loome, vaid, äh, vaid selgitada ka, milles see konkreetselt nende elus avaldub. konkreetsed äh, saavutused, mis meilt oodatakse, on, puudutavad nii, puudutavad poliitilist kliimat valimiste eelsel ajal ning ma kutsun eh, Liibe komisjoni üles eh, meie õigusloome ettepanekute eh, osas hiljemalt novembris oma seisukoht vastu võtma, sest see jätaks aega nõukogus toimuvaks aruteluks enne jaanuari. Te teate, et aega on vähe. ning mina olen tulnud siia selleks, et toetada teie tööd. lubage, ma annan ülevaate viimastest Eh, hiljutistest probleemidest rände- ja julgeoleku valdkondadest, mis meie ees on kerkinud viimastel kuudel. nagu te teate, suur osa komisjoni presidendi kõnest Euroopa Liidu olukorra kohta oli pühendatud nendele uutele ettepanekutele, mis tugevdavad ja laiendavad meie tööd ja võimalusi rände- ja julgeoleku valdkonnas. alustan rändeteemaga. osa üldisest strateegiast millega me kõik päri oleme, on, on äh, ühise välispiiri haldamise olulisus. seetõttu oleme teinud ettepaneku tugevdada ja paremini varustada Euroopa piiri- ja rannikuvalveametit, eraldada sellele täiendavad ressursid ja volitused selleks, et ta saaks paremini toetada liikmesriike Euroopa Liidu välispiiri valvamisel. meetmed, millest ma räägin, nende hulka kuulub kümnetuhandelise operatiivkorpuse loomine aastaks kaks tuhat kakskümmend ning äh, mandaadi tugevdamine meie asutustele isikute tagasisaatmisel. amet võib nüüd, nüüdsest hakata saatma personali ka prioriteetsetesse kolmandatesse riikidesse, mitte ainult enam naaberriikidesse Äh, loomulikult tingimusel, et on eelnevalt sõlmitud kokkulepe Euroopa Liidu ja asjaomase riigi vahel. kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse perioodil teeme ettepaneku suurendada ameti eelarvet kuni peaaegu üheteist koma kolme miljardi euroni. selle suurema eelarvega saab amet võimaluse omandada iseendale varustust, sõidukeid, meresõidukeid ja eh, õhusõidukeid isegi. lisaks liikmesriikide poolt nende kasutusse antavale, antavatele vahenditele, et ei tekiks enam olukordi, kus operatiivtegevuse tõhusus satub ohtu seetõttu, et ei ole lihtsalt piisavalt varustust, kui liikmesriigid ei suuda piisavalt kiiresti seda tagada või mõnikord ei tagagi. samal ajal teeme ettepaneku ka tugevdada Euroopa Liidu varjupaigaametit. komisjoni ettepanek järgib äh, esialgset kokkulepet parlamendi ja nõukogu vahel seoses meie varasema ettepanekuga selles valdkonnas. amet peab saama endale kogu vajaliku varustuse selleks, kõik vajalikud võimalused selleks, et tagada tõhus toetus liikmesriikidele kogu varjupaigamenetluse vältel. ja amet äh, saab niimoodi endale võimaluse rahvusvahelise kaitse taotlustega seoses ja Dublini süsteemi äh, alusel esitatud taotlustega seoses toetada liikmesriikiga haldusmenetluse etapis. ning äh, amet teeb tööd, koostööd loomulikult Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametiga. üheskoos need kaks ametit saavad lähetada liikmesriigi rändeohje toetusmeeskonnad, kui seda on vaja. ja, ja seda ka, seda nii, seda erinevatesse keskustesse ja, ja kohtadesse Need muudatused tagavad tõhusama äh, lõimimise varjupaiga ja tagasisaatmismenetluste vahel. kindlasti olete päri, et see on ainult üks aspekt meie rändepoliitikas. teine sama oluline aspekt selles menetluses on õiguspäraste teede avamine inimestele Euroopa Liitu tulekuks, mis on vajalik meie majanduste toimimiseks. selleks, et tugevdada tagasisaatmisvahendeid, mis meie käsutuses on, on komisjon teinud ettepaneku üle vaadata tagasisaatmisdirektiiv. see, see ülevaatamine käsitleb tagasisaatmismenetlust ning äh, ning äh, lahendab probleemid, millega liikmesriigid põrkuvad äh, tagasisaatmisi läbi viies ja samas tagab ka, annab õiguslikud tagatised isikutele. koostöö Piiri- ja Rannikuvalveametiga, kolmandate riikidega ning äh, rahalise abi kättesaadavus AMIF-i läbi annab meile võimaluse liikuda tõesti jätkusuutliku rände ohje olukorra poole. septembrikuine äh, rändepakett on seetõttu meil prioriteetne. töönõukogus on kas juba alanud või algamas kõigi selle teema aspektidega. seetõttu on mul hea meel kuulda, et ka Liibe kavatseb kiiresti oma raportid vastu võtta nende dokumentidega seoses. räägin Luksemburgis reedel juba siseministritega nendest teemadest. ja räägin ka varjupaigasüsteemi reformimisest, selle olulisusest Euroopas. räägimegi nüüd sellest. algne kokkulepe on selles valdkonnas, Valgmine kokkulepe on väga oluline äh, niisuguse mm, toimiva süsteemi tagamiseks, kus kriise ei esine ning selleks on vaja äh, Dublini süsteemi reformida, sellepärast et ainult siis, kui see süsteem on õiglane, äh, aitab see meil lahendada olukorda praegu ja ka tulevikus. ning ma olen kindel, et Austria eesistuja jätkab tööd selleks, et leida tasakaalustatud lahendus ühelt poolt vastutuse ja teiselt poolt solidaarsuse arvestamisega ning et läbirääkimised parlamendiga algavad võimalikult pea. Eurodaciga seoses tervitan esialgset poliitilist kokkulepet, mis on sõlmitud. proua Makovei on teinud väga palju tööd, et eh, nii kaugele jõuda. ning ma loodan, et praegu lahtised küsimused lahendatakse üsna pea. kas ka koostalitlus eh, teemaga seoses ning äh, peaks üsna pea jõudma lõpusirgele, kus on see võimalik vastu võtta. nüüd äh, kvalifikatsiooni puudutav määrus ning äh, ümberasustamise dokumendid. tervitan kokkuleppeid sellega seoses, mis on sõlmitud Bulgaaria eesistumisel ning olen kindel, et Austria eesistuja ei tee sinna enam palju muudatusi ning äh, ning loodan, et teil õnnestub nõukoguga võimalikult pea see arutelu lõpetada. edasi on vaja äh, liikuda ka äh, varjupaiga menetluste määrusega ning ma loodan, et nõukogu lepib kokku läbirääkimiste mandaadi selleks, et triloogid saaksid alata võimalikult pea. nagu ma ütlesin, tuleb meil eh, edasi liikuda kõigi nende aspektidega üldisest lähenemisest varjupaigale, muuhulgas ka eh, ebaseadusliku rände, rändega võitlemisega ja samas tuleb tagada ka õiguspärased eh, rände võimalused. see on vajalik, viimane on vajalik selleks, et vähendada neid ohtlikke, vähendada nende inimeste arvu, kes üritavad oht, endale ohtlikul viisil pääseda Euroopasse. räägin ministritega uuesti Euroopa Liidu sinise kaardi ettepanekust kaheteistkümnendal oktoobril ning rõhutan, kui oluline on kokku leppida reformis Euroopa Liidu sinise kaardi süsteemis, äh, mis tagaks lisaväärtuse või võrreldes praegu olemasoleva lahendusega. julgustan neid edasi liikuma ning alustama pilootprojektidega õiguspärase rände osas ähm, teatud Aafrika riikidega enne aasta lõppu veel. ning see on muuhulgas väga oluline meie koostööks teatud Aafrika riikidega isikute tagasisaatmise ja tagasivõtmise osas. kui me soovime, et Aafrika riikide võimud meid tõesti toetaksid, siiralt toetaksid, siis peame me tagama ja laiendama neid õiguspäraseid Euroopasse pääsemise võimalusi või vähemalt muutma lihtsamaks olemasolevate õiguspäraste kanalite kasutamisel. lõpetuseks kutsun liikmesriike üles täitma oma lubadusi ümberasustamise vallas ning edendama arutelusid Euroopa Liidu ümberasustamisraamistiku kokkuleppimiseks. lubage, ma märgin ka komisjoni ettepanekust muuta viisaeeskirja. selle eesmärk on muuta lihtsamaks ja kiiremaks reisijatele viisa saamine, samas tugevdades julgeolekukontrolli. ettepanek toetab meie tagasisaatmispoliitikat ka, rõhutades kolmandate riikide koostöö tähtsust ebaseaduslike sisserändajate tagasivõtmise tagamisel. meil on praegu pakutud välja rangemad reeglid seoses viisataotlustega riikidest, kes ei tee piisavalt koostööd ebaseaduslike sisserändajate tagasivõtmiseks ning see vastav mehhanism on läbipaistev ja konkreetselt sihitud niisugustele riikidele. presidendil on juba mandaat olemas läbirääkimiseks ja ma loodan, et Liibe võtab oma raporti selle olulise ettepaneku osas vastu võimalikult ruttu. endiselt viisateemadega jätkates, komisjon kavatseb koostada aruande Ameerika Ühendriikide ja Kanadaga viisa vastastikusrežiimi kohta ja siis tulen ma sellest teiega uuesti rääkima ma tean, et te tähelepanelikult jälgite seda küsimust ning äh, minule valmistab see samavõrd muret kui teile. seetõttu kordan, et olen sajaprotsendiliselt pühendunud sellele, et saavutada sajaprotsendiline vastastikus viisade valdkonnas Ameerika Ühendriikidega. tõstatan, olen tõstatanud selle küsimuse igal võimalikul juhul Ameerika Ühendriikides ning äh, ja teen seda ka järgmisel kuul, kui ma sinna reisin ja teen seda kategooriliselt. tehnilise plaani kontaktid on meil juba toimumas. ja nagu ma ütlesin, jätkan seda arutelu ja hoian seda teemat üleval. poliitiline kliima äh, Washingtonis ei, ei toeta meid praegu. ja on hea seda teada, aga igal juhul me, me igati üritame teha kõik meist sõltuva, et tagada liikmesriikidele vastastikus. komisjon, ja see on mulle end-, isiklikult väga oluline, nagu te teate, üritab teha kõik, et säilitada Schengeni ruum, mis on meile kõigile väga tähtis. rõhutan uuesti, et ajutised piirikontrollid sisepiiridel ei tohi muutuda püsivateks ala, alalisteks. seetõttu tuleb leida tasakaal ühelt poolt vaba liikumise tagamise vahel ja teiselt poolt julgeolekukaalutluste vahel. seetõttu olemegi teinud ettepaneku muuta Schengeni, Schengeni piirieeskirja ma loodan, et Liibe võtab oma raporti võimalikult pea vastu ja triloogid saavad alata enne aasta lõppu. eesistujal on juba mandaat. Euroopa Liidul on vaja uut regulatsiooni selleks, et äh, välistada kuritarvitused ning tagada, et kõik täidavad kokku reegleid. head sõbrad, nüüd julgeoleku teema juurde, mille, mille puhul teie panuse Teie panusele toetudes oleme astunud pika sammu edasi Julgeolekuliidu poole liikudes. meil on toimunud tõeline muutus paradigmas, mille, millest lähtuvalt me Euroopas teeme koostööd julgeoleku valdkonnas. oleme ületanud vanad tabud, mille kohaselt julgeolek on puhtalt rahvusriikide pädevuses olev teema paljude ohtudega tegelemine lähtuvalt ühistest eesmärkidest ning äh, usaldusest üksteise vastu on võimaldanud meil juba rohkem kui aasta, äh, siis pärast Barcelona rünnakut kaks tuhat seitseteist augustis, äh, rünnakud, rünnakuid ennetada või välistada. oleme esitanud määruse ettepaneku terroristliku sisu levitamise tõkestamiseks veebis ning seda on soovinud nii ülemkogu kui ka parlament, kes on mõlemad märkinud, et on vaja täiendavat niis-, sama, sellise sisuga meedet. ning siin oleme tuginenud Euroopa Liidu internetifoorumi aruteludele terroristliku sisu osas. ning isikud, kes kavatsevad toime panna terroristlikke rünnakuid, on saanud seni suhteliselt kergelt terroristlikku sisu veebi paisata ja oma sõnumit levitada. on selge, et paljud ettevõtjad, kes on vabatahtlikkuse alusel endale kohustusi võtnud ja, ja on suutnud oma platvorme kaitsta terroristide poolt nende ärakasutamise eest Äh, samas ähm, paljud ettevõtjad ei ole mitte midagi selles plaanis teinud. määruses on mitmed kaitseklauslid selleks, et tagada, et mitteterroristlikku sisu maha võtma ei hakata ning äh, tagamaks, et põhiõigused jäävad tagatuks. kolleeg Julian King räägib teile hiljem samuti sellest ettepanekust ja selle üksikasjadest. radikaliseerumine nii, ähm, nii mittesiduskeskkonnas kui siduskeskkonnas on võrdselt olulised. ning siin üritame Euroopa Liidu poolt tagada parema toe liikmesriikidele ja liikmesriikide asutustele, kes selle teemaga tegelevad. liikmesriikide juhtimiskomisjoni loomine radikaliseerimisvaldkonnas on äh, esimene samm ennetustöös Euroopa Liidu tasandil selles suunas. nüüd eh, järgmine suur prioriteet. meie andmebaaside koos talitlusvõime piiride ja julgeoleku valdkonnas. head kolleegid, meie ülesanne on tagada see koostalitlusvõime meie andmebaasidele selleks, et oleks võimalik kaitsta meie kodanikke ma tunnustan raportööride härra Mello ja Lennartsi ning variraportööride tööd kompromisside otsimisel äh, ja raporti, selleks, et oleks võimalik raport vastu võtta järgmisel nädalal. eesistujal on juba mandaat läbirääkimisteks olemas ning ma ootan triloogide algust. samuti on meil äh, VIS laual ja selle teemaga tegelevad väga kogenud raportöörid, kuigi probleeme on ka palju. mis puudutab EULISat, siis tahaksin tänada proua Makoveid ja variraportööre töö eest selle teemaga ning mul on hea meel näha, et uus määrus tõenäoliselt jõustub juba enne aasta lõppu. kasutaksin võimalust teid tänada samuti ka äh, töö eest ETISega riiki sisenemise, riigist väljumise süsteemiga ning Schengeni infosüsteemiga. nimetatud ettepanekute vastuvõtmine tugevdab sisejulgeolekut, lihtsustab reisimist ja, ja aitab tagada Euroopa Liidu viisalihtsustuspoliitika rakendamise pean kindlasti rõhutama, et välispiiride tõhus kaitse on eeltingimus Schengeni toimimisele ja vabale liikumisele Schengeni ruumi sees. ootan koostööd teiega ka ettepaneku osas juurdepääsust finantsinfole, piiriülesest juurdepääsust eh, tõenditele ja eh, lõhkeainete lähteainetele, lõhkeainete lähteainete osas tehtud ettepaneku osas samuti tuleb parandada ka kontrolli tulirelvade üle selleks, et äh, ahendada kurjategijatele jäänud tegevusruumi ja terroristidele jäänud tegevusruumi. ma loodan, et teil nendes, nende teemadega seoses õnnestub raportid vastu võtta võimalikult pea, et triloogid saaksid alata. samuti ootan koostööd proua Kaufmanniga, tagamaks võimalikult kiire ettepaneku vastuvõtmine pettuste osas äh, mitte sularahamaksetega seoses, selleks et oleks võimalik kodanikke kaitsta nende pettuste eest ja hõlbustada õiguskaitseasutuste tööd. viimaks, samuti oluline teema, rahastamine. Euroopa Liidu rahastud on väga olulised selleks, et äh, saavutada meie eesmärgid kõigis poliitikavaldkondades. meil on praegu koostamisel vahearuanne rände ja julgeoleku teemade osas ning see kinnitab äh, Euroopa Liidu tasemel toimuva tegevuse olulisust ja selle loodavat väärtust. Äh, rändepiiride julgeoleku teemaga seoses on komisjon teinud ambitsioonika ettepaneku MFF-i kontekstis, see kajastab selle valdkonna prioriteetsust meie jaoks tulevikus. poliitiliselt on väga oluline rõhutada jõupingutuste tähtsust rände ja piiride valvamise osas, et oleks tagatud piisavalt paindlik ja tõhus rahastamis- ja seiresüsteem ning mõõdikud. lisaks tuleb suurendada meil koostöövõimekust teiste Euroopa Liidu rahastute ja vahenditega ning kolmandate riikidega, arvestades meie poliitika eesmärke. komisjon äh, loodab, et parlament toetab tema ettepanekuid selleks, et need läbirääkimised oleksid võimalikult ladusad ning äh, et oleks võimalik nad võimalikult pea vastu võtta. ma olen kursis, et te olete juba alustanud uute õigusloome ettepanekute läbivaatamist. nüüd on aeg jõudnud kätte edasi liikuda kaardistada võimalikud probleemid. mina isiklikult ja minu kaastöötajad on valmis teiega koostööd tegema, raportööridega koostööd tegema, kolleegidega Fajoni, Lennartsi, eh, Dali ja teistega. head kolleegid, meil on teha palju tööd ja aega selleks on üsna vähe vaadates tagasi meie esimesele kohtumisele, minu kuulamisel neli aastat tagasi, võib öelda, et me oleme koos saavutanud päris palju. ning veelgi enam, meil on olnud väga meeldiv koostöö nende aastate vältel. kui ma siia tulin, siis te ütlesite mulle, et te olete kõige raskem, kõige keerulisem komisjon parlamendis aga mina võin teile praegu öelda, et mul ei ole varem kunagi olnud nii konstruktiivset dialoogi parlamendiliikmetega. meil on veel ees kaheksa kuud tihedat koostööd selleks, et oleks võimalik äh, saavutada tulemused vastavalt meie strateegiale. me oleme päri selles, et siin ei ole üht, ühte ainsat äh, selget lahendust ei rände ohjamisel ega julgeoleku küsimustes meil on vaja jõuda kokkuleppele kõigis Julgeolekuliidu elementides ja vastutuse jagamises, et saavutada aus ja õiglane varjupaigapoliitika ja rändepoliitika. meil on vaja üle-euroopalist poliitikat selleks. ning need kaheksa kuud, mis meil ees seisavad, tulevad loodetavasti konstruktiivsed ja tõhusad ning äh, ma ootan head koostööd teiega, aitäh! suur aitäh, härra volinik! ma näen kehakeelest siin, kui te rääkisite, ma ei tea, kas on väsimus või mis. aga mul on tunne, et see, millest te täna rääkisite, ei ole seotud ilmtingimata meie komisjoni või, või teie komisjoni töökoormusega, vaid parlamendi omaga. ja samuti praegune ametiaja lõpp kätte jõudmas ja nii edasi, aga igat küsimust käsitletakse lähtudes spetsiifilistest aspektidest. ma näen ka, et kolleegid tahavad seda teha. ma luban, et ma ei võta kolleegidelt aega ära. kõik tahavad muidugi sõna. aga me tahame tagada, et ikkagi oleks selge, mis on parlamendi narratiiv, sellepärast et parlament on liikunud nii kiiresti kui võimalik edasi. ja ütlen seda ka Austria eesistujale. Te ei saa väita, et me ei liigu kiirelt edasi neis asjades. hea on, et see oleks kirjas ka protokollis, eriti mis puudutab teemärgu selle kohta, kui kiirelt me liigume edasi varjupaiga, rände, piirikaitse küsimustes piiride küsimus, meil on äh, Metsula raportööriks proua Sargentini tagasisaatmiste osas ning täna äh, läbivaadatava äh, varjupaiga ameti puhul härra Niedermüller, muidugi arutame veel ka neid spetsiifilisi küsimusi. kaastalitusvõime täidetakse esmaspäeval, jällegi väljakutseid esitav küsimus aga seejärel läheme triloogile, proua Stevenson, raportöör ebaseadusliku sisu küsimuses veebilehes. miks ma räägin sellest kõigest praegu, me ei, ei venita küsimuste arutamise ja hääletamisega, vaid asi on selles, kuidas me saame edasi liikuda kõikides neis äh, failides, sellepärast et iga puhul on omad raskused. ja kindlasti liikmed ka räägivad neist. ma tahaksin ise mainida mõnda. viisa vastastikussus väga hea, mis te ütlesite, aga meil on vaja eh, lahendust, mis toimiks. tahaksime, et tuleksid eh, libe Jüri ühiskoosolekule. ei piisa lihtsalt sellest, kui me ütleme, eh, mis on meie seisukohad. me teame, me oleme ka Washingtonis ise käinud ja ma ei usu, et sellest piisab. meil on vaja sellest tupikust välja pääseda enne ametiaja lõppu Dublini e, ja varjupaiga küsimuste tupikust väljasaamise kohta. enne kui sõna teistele annan, tahan lihtsalt seda ära märkida. minu jaoks on probleemiks siin konsensuse ja kvalifitseeritud häälteenamuse küsimus nõukogus. kui nõukogu e, nõustub konsensusega kvalifitseeritud äh, Äh, häälteenamuse asemel, siis ma ei tea, kuidas me saame läbimuret saavutada. sellisel juhul on meil tõsise probleemiga tegemist varjupaiga küsimustes. oluline on mõista ka seda, mida teie arvate sellest, kas te toetate seda või mitte. ma mõistan, miks, aga kas tõepoolest me jääme konsensuse nõude juurde, ühehäälsuse reegli juurde? sellepärast, et minu meelest siis me ei jõua küll mitte kuhugi varjupaigapaketiga ja läbimuret ei tule kui me juba tupikusse jõuame, siis tahaksin küsida, kas äh, tuletate meelde ka lepingu sätteid? praegu ma ei näe küll mingeid liikumisi, võttes arvesse kogu seda kõva tööd, mis kolleegid ära teevad. räägin teile sellest, ma ei tea, kuhu, kellele seda veel rääkida, Rumeenia eestlastele võib-olla kolme kuu pärast, aga jah, need on sellised keerukad küsimused, mis me peame tõstatama, nüüd kõnelejad, kolleegid, palun ma tean, et kõik koordinaatorid siin ei ole, seega ärge pahandage minu peale, ma võtan koordinaatorid või nende asendajad. ütlen, kes nad on. ja praegu siis Rahvaparteist härra Metsolad ei ole ka härra Engel, räägib tema nimel. kõik saavad kaks minutit, kui midagi viltu läheb, siis andke märku, kõik saavad kaks minutit, kõik siinolijad saavad ka sõna, nii et palun üritage piirduda kahe minutiga. kõigepealt koordinaatorid ja siis palun, et volinik vastaks. Frank, palun Rahvapartei nimel esmalt, kaks minutit. suur aitäh, Claude, ja suur aitäh selle edutamise eest. ma ei oodanud seda täna koosolekul tulles ja muuhulgas see, mis mul on ütelda, ei vasta ka kuidagi sellele, mis Rahvapartei koordinaator ütleks. ma tahaksin peatuda ka kahel rändepoliitika aspektil, mis minu meelest on olulised. komisjoni ametiaeg jõuab ka lõpule, nagu ka meil. ja võib-olla on nüüd kätte jõudnud aeg üles näidata teatud julgust, mida siiani ei ole üles näidatud olen ütelnud seda ka komisjoni presidendile, teiste, teistes asjaoludel, aga me näeme, et me kuidagi nagu riivame teatud teemasid, aga ei tegele nende tõsiste küsimustega. siin ma räägin Dublinist ning seaduspärasest rändest. Dublini puhul me kõik teame, et süsteem mõeldi välja, kui meil ei olnud rändesurvet, ehk siis tingimustes ja ajal, mil tegelikult oli meil äh, piisavalt aega, et äh, mõtelda, kuidas mõistlikult ja vastutustundlikult äh, jagada immigrandid, aga stressiolukorras see ei toimi enam. me peame seega arvestama ainult nendega, kes on stressi ajal võimelised edasi liikuma, me ei saa seega kõigiga arvestada ja me peame seega koorma ära jagama need vahel, kes on suutelised seda kandma seega saame näidata, et üks osa vähemalt Euroopast on solidaarne ja valmis vastu võtma inimesi, kellel tõesti kaitset vaja on. ja teiseks, seaduslik ränne. me teame, Claude, mina ja teised, kes sinise kaardiga on tegelenud. siiani saavutatud edusammud on väga piiratud. võttes arvesse arve, on tegemist marginaalsete edusammudega see on nii marginaalne, et siin ei tasu isegi rääkida arvudest. seaduslikku rännet on muidugi keerukam korraldada, aga seda peab tegema, sellepärast et ilmselgelt me lühikeses või keskpikas perspektiivis ei suuda rände aluspõhjustest lahti saada. seega on vaja, et me suudaksime Euroopas vastu võtta teatud hulga inimesi iga aasta ma ei tea, kui palju täpselt, aga me peame olema valmis selleks, et selline süsteem toimiks, on ka liikmesriike, kes on selleks valmis, teised mitte. ma ei tahaks sundida neid, kes ei ole suutelised seda tegema, see võib-olla oleks ohtlik ka isikutele endile, kes tahavad siia tulla. aga olge mõistlikud, tehke me enne mandaadi lõppu ka seaduslik ettepanek, mis võimaldab meil teatud hulga inimesi integreerida ja vastu võtta Euroopas äh, kogu meie ühiskonna parimaid huve silmas pidades, kuhu, kus praegu on väga palju ebaseaduslikult siin viibivaid inimesi, aga kes on valmis äh, seadusjärgseteks äh, siinviibijateks saama. härra Enkel on harjunud koordinaator võib-olla olema, sellepärast et rääkis natuke pikemalt, kui palusin, aga proovige kahest minutist kinni pidada aga jah, tahaksin ütelda komisjonile ja te peaksite ka silmas pidama seda, et äh, komisjon on edasi surunud sinist kaarti. proua Spinelli ja teised variraportöörid on ka siin. aga nõukogu tundub, ei tunne väga suurt huvi selle vastu. komisjon aga seda teeb, sellepärast et komisjon ei mõista ilmtingimata seda, et nõukogu on silmakirjalik, kui räägib seaduslikest teedest, sellepärast et neid ei ole lihtsalt igast juhul. aitäh, et seda teete ja see on ka positiivne, mille peaksime ära märkima. nüüd järgmisena proua Siipel, päris koordinaator. aitäh. räägin täna saksa keeles kui ma kuulasin voliniku esitlust, siis muutusin ma kannatamatuks ja natukene, natuke kohe pahaseks. me räägime ju selle, te rääkisite, et Schengeni ruumi tuleks kaitsta, aga ma näen samas iga komisjoni ettepanekuga äh, Eh, seda, et neid eh, piirikontrolle pikendatakse. viisa vastastikus, ma ei tea, kui kaua me seda ootama peame, te ütlete, et eh, te seisate selle eest. no kui te, kui see nii on, siis ma kardan, et me seda viie aasta pärast ka ei saavuta, kui kui mina olen Ameerika, oleksin Ameerika Ühendriikide valitsus, siis ma lihtsalt naeraksin et räägime aasta, aasta, aasta, aasta ja veel aasta läbi, et miks ma peaks Euroopa Liitu tõsiselt võtma. nüüd, koostalitlus, väga oluline loomulikult aga algselt oli ju see koostalituse mõte selles, et me ühendame äh, nutikalt kõik andmebaasid, kõik olid sellega päri. aga praegu, mida me teha, teeme, me ehitame üles uut tohutu suurt andmebaasi äh, reisijate, ohvrite, kahtlustatavate, menetlusaluste, kurjategijate ja ma ei tea, kus see nüüd peaks turvaliseks muutuma. piire tuleb kaitsta no eh, piiride kontroll loomulikult on väga tore asi, aga kuidas see toimuma nüüd peaks? meil on kokku lepitud Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet, aga see ei toimi, sellepärast et eh, liikmesriigid ei taga seda, mida nad tagama peaksid. ning eh, nüüd äh, tulevad veel täiendavad ettepanekud, aga kust see raha ja personal peab tuleb, tulema, seda ma ei mõista. Te räägite, et me peame paremini tegema tagasisaatmist, jah, loomulikult. Äh, tagasisaatmine on kogu aeg olnud varjupaigasüsteemi osa, et isikud tuleb tagasi saata, kelle puhul ei ole olemas vajalikke eeldusi varjupaiga andmiseks ja mul tekib küsimus, miks on meil nüüd ühine tee edasi Afganistaniga ja mitte nende päritoluriikidega Äh, mille kodanikud reeglina ei saa varjupaika. et minu meelest on see kõik tupik. ja lisaks te ei rääkinud üldse mm, põgenike olukorrast Moorias, Kreekas, sest me oleme, me oleme kuulnud äh, uudiseid selle kohta, et äh, need laagrid on inimesi täis, kõiki inimesi üldse maale ei toimugi, ei toimetatagi, toimub korruptsioon ja sellega seoses oleks ka hea meelega teilt midagi kuulnud, et kuidas komisjon nendele etteheidetele vastab okay,. E aitäh, härra Jurek, ECR. suur aitäh, lugupeetud volinik. kas te ei usu, et seaduslike teede avamine ja selle pidev väljaütlemine, teie teete seda, Euroopa Komisjoni president, kas te ei usu, et see õhutab ebaseaduslikele rändele, sellepärast et me näeme kogu aeg, et sisserändajate arv üha kasvab Euroopa Liitu. meil on väga palju Marokost tulijaid ja ma tahaksin täpsemalt küsida, mis meetmeid on võtnud Euroopa Komisjon selleks, et võtta kontakti Maroko võimudega ja kuidagi seda olukorda piirata. seal ei ole sõda, olukord ei ole sama kui Liibüas, monarhia on stabiilne, pigem läänemeelne, Euroopa Liidule lähedane. küsimus ei ole keeruline, miks me peaksime Marokoga koos koostööd tegema ebaseadusliku rände ning sellega kaasneva kaubitsemise vastu kolmandaks, milline on teie lõplik hinnang viimasele neljale aastale töödele rändevaldkonnas? ma ei küsi selle kohta, mis komisjon on teinud, aga selle kohta, milline on olukord Euroopas. kas te usute, et rände vallas olukord Euroopas on parem kui aastal kaks tuhat neliteist või mitte. aitäh! aitäh, Valde, Natali! aitäh! vabandust, ma oleks võib-olla kuue pidanud enne võtma. vabandust, Natali, ma olen väsinud juba. vabandan, olen natuke pahur ka. Natali, palun, sinu kord jah, aitäh, Claude, äh, härra esimees. aitäh. selle eest, et nii äh, kindlameelselt olete edasi liikunud selle arvamuste vahetusega. nüüd selle juurde, mis Claude ütles, ma nõustun täielikult tema poolt tõstatatud küsimustega ja nende väljavaadetega, mis ta välja tõi. ka seoses konsensusega ehk siis tundub, et me ei saa kuidagi edasi. tänan äh, sind ka kannatlikkuse eest, sellepärast et vahel võib olla päris tüütu näha, kuidas me oleme lihtsalt halvatud äh, kas või Dublini küsimuses või siis siniste kaartide küsimus, kus ma olen ise variraportöör ja me näeme, et liikmesriikide seisukohad on tõesti silmakirjalikud. üks küsimus, härra volinik teie sõnavõtu kohta. minu küsimus puudutab ainuüksi eh, sisserändajate tuleku tingimusi Euroopasse. härra Tuu täna hommikul Euroopa Varjupaigaameti tegevdirektor kinnitas üle erinevalt eelkõneleja poolt öeldule, et toimub väga selge varjupaiga taotlejate arvu vähenemine praegu, seda oli näha juba aastal kaks tuhat seitseteist üle neljakümne protsendi võrreldes aastaga kaks tuhat kuusteist ning seda me näeme ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, trend jätkub. ometigi olukord piiridel on murettekitav. Kreekas näiteks on vastuvõtukeskused ülerahvastatud ning taotluste arv, mida läbi vaadatakse, muidugi sõltub riigiti aga ühesõnaga öeldult on neid väga palju, rikutakse inimõigusi, sellest annavad teada vabaühendused, keda on arvukalt koha peal. muuhulgas on ka selliseid rikkumisi, mis äh, mõjutavad eelkõige kõige haavatavamaid lapsi, nii et tegemist on traagilise olukorraga Eh, humanitaartasandil, kuid samuti ka poliitiliselt. probleemist oleme teadlikud, ise rääkisite sellest, nõukogu on probleemiks ja püsiv blokeerimine. ma tahaksin küsida, härra volinik, teie vastus, mis, mis võiks olla teie vastus sellele küsimusele, kui suur on praegune mänguruum, võttes arvesse hetkeolukorda? neis küsimustes äh, Euroopa Komisjoni liikmena. Te olete korduvalt ütelnud, et olete enesekindel. kui palju teil on siis mänguruumi? aitäh, Natali. ja kuuest Barbara Spinelli asendab ära Jänsti. ei, rohelised on, ma ei tea, mis minuga täna juhtunud on. aga lihtsalt Judith on roheliste koordinaator lihtsalt protokolli jaoks Judith. ja esimene aseesimees ja koordinaator, jah, aitäh. ära nüüd liiale ka mine, ütleb esimees. jaa. hästi. kuulasin volinik Avramopoulost ja ma oleksin tegelikult pidanud üles kirjutama mitu korda, ta ütles, et loodetavasti jõuame triloog lõpule enne valimisi. ma pole kindel, kas me suudame teda selles aidata ja ma pole kindel, kas me peaksime tahtma, sellepärast et ma usun, et päris paljudes küsimustes ei ole tekkinud viivitusi mitte meie tõttu, vaid nõukogu tõttu. kui komisjon ütleb, et ta näeb, et on teatud samme astutud Bulgaaria poolt juba ja Austria loodetavasti äh, teeb ainult lisamuudatusi, siis ma kardan, et me ei saa üksteisest aru. Te rääkisite äh, väga hästi ühest meie kolleegist, proua Makoveist, aga mina tahaksin ühest teisest rääkida, proua Pürgist kuuest kes suutis saavutada ümberpaigutamise osas nõukoguga kokkuleppe. Need, need lisamuudatused, mida nõukogu taha ei ole lihtsalt äh, väikesed muudatused. minu seisukoht on, et kas kokkulepet ei tule või siis äh, jääb see kokkulepe, milleni me jõudsime äh, mitte nii ammu aega tagasi Bulgaaria eesistumise ajal veel enne suve. ma arvan, et väga oluline on et me pea-, respekteeriksime rände ja varjupaiga seadusandluse terviklikkust ning nõukogus räägitakse saabumisplatvormidest, ma ootan tõesti, mida nad välja mõtlevad järgmisel nädalal ja kas nad suudavad äh, nende või vabandust, lahkumisplatvormidega siis korraldada. aga minu küsimus komisjonil on järgmine, see puudutab seaduslikke teid ja te ütlesite, et Neid on vaja inimeste kaitseks ning meie majanduse jaoks ka. ma ei usu, et ma olen kuulnud teid pikemalt sellel peatumas. ma usun, et seaduslikud teed ei ole ainult selleks, et inimesi kaitsta ja sellepärast, et meie majandus seda vaja on, vaid samuti selleks, et me saaksime koostööd edendada kolmandate riikidega võib-olla õiglasematel alustel kui me ei suuda sõlmida ametlikke vast-, tagasivõtulepinguid, siis suuresti seetõttu, et me ei paku seaduslikke teid. Teil on nüüd võimalus jällegi selgitada, mida te peate silmas nende seaduslike teede all, äh, mis ei tähenda ainult tagasipöördumist. suur aitäh, Judit ja Barbara Spinelli, palun, kuue. suur aitäh! mina tahaksin keskenduda rändele ja eelkõige just mõningatele punktidele kus ootan ka teiepoolseid vastuseid, lugupeetud volinik. esiteks, äh, vastuvõtukeskused alati, kaks tuhat kaheksateist on kaheksateist tuhat viissada ähm, sisserändajat ähm, saartelt maismaale toodud. olukord aga ei parane, sellepärast et need esimesed vastuvõtukohad jällegi täituvad koheselt ja ebaproportsionaalselt seega ma arvan, me peaksime kogu selle süsteemi ümber vaatama, et seaduslikud teed nüüd. ja minul on tekkinud küsimus selle kohta, kas on mõtet üldse jätkata rääkimist asjadest, mida ei ole ja millest nõukogu keeldub. sinine kaart, selle kohta juba öeldi nii mõndagi, ka raportööri poolt Claude Moraes rääkis sellest. mina tahaksin küsida, Äh, kas te plaanite hukka mõista nõukogu äh, keeldumist edasi liikuda ning äh, ühehäälsuse nõuet, sellepärast et ilmselgelt varjupaiga küsimustes ei jõua me mitte kunagi kokkuleppele, kui samal teel jätkame. üheks seaduslikuks teeks on veel humanitaarviisad. täna me toetasime siin komisjonis neid viisasid. tahaksin teada, mis komisjon nüüd ette võtab. veel üks küsimus sadamate sulgemine ja piiride sulgemine Itaalias näiteks. seda kritiseeritakse igati õigustatult, aga tahaksin küsida, tegemist ei ole saatuslikku tagajärjega sellele, mis liikmesriikides toimub ja mis komis-, kas see ei ole saatuslik tagajärg sellele, mis toimub liikmesriikides ja komisjonides ning äh, kas ei sõltu ka sellest, et tegelikult äh, on Dublini reform läbi kukkunud ning äh, nõukogu blokeerib. ja viimane küsimus Frontexi kohta. siin on mul ainult üks küsimus, mulle tundub, et reformi ettepanekus ei räägita pääst-, otsimise ja päästemandaadi tugevdamisest. kes siis sellega hakkab tegema, tegelema Vahemerel, võttes arvesse, et vabaühenduste aluseid äh, käsitletakse kriminaalsetena ja süt-, seda süstemaatiliselt. suur aitäh, Barbara! Judith mainis proua Björki, kes on äh, ümber paigutamise osas raportööriks. tahaksin tema nimel küsida, sellepärast et ta tõstatas ise selle küsimuse enne. millal komisjon tuleb välja ja komisjon tegelikult rääkis sellest, et kasutamata vahendeid kasutada just ümberpaigutamiseks. teda siin ei ole, aga kui saate arvestada selle küsimusega täna vastates, siis palun. head kolleegid meil on kaheksa kolleegi veel peale koordinaatorite, kes sõna soovivad. võib-olla rohkemgi. kas keegi veel tahab sõna, kes märku ei andnud sellest? Sofi, sa ei ole märku endast andnud, kas tahad sõna? jah, üheksa siis kõigepealt siis vastused koordinaatoritele ja siis ülejäänud kolleegid, aega meil on. palun, jää sa oled nimekirjas. aga võite siiski lühedalt teha, lühidalt teha, ärge kõiki, kogu laskemoona ära kasutage praegu. ikka olema parimas vormis, kui me väljakutseid esitatakse. nii, ka annan endast parima, aga ütlesite, et pärast nelja aastat või ühiseid pingutusi oleme me kõik väsinud aga me oleme samas ka täis energiat ja kindlameelsust. ja soovime täita oma lubadused ja eesmärgid. meil on kaheksa kuud veel ees. seda ütlesin ka alguses sissejuhatavates märkustes. see, mis me praegu oleme saavutanud, äh, selle oleme me saavutanud Euroopa Liidus tänu meievahelisele koostööle. nõukogu ei ole suutnud äh, sama sammu käia, vastasel juhul oleks olukord veelgi parem aga me oleme siin selleks, et eh, üles näidata selget otsusekindlust ja jõuda lõpliku eesmärgini, ehk siis lõpetada see töö, millega alustasime. isiklikult olen positiivselt meelestatud ja usun, et me suudame oma strateegiat täiendada. Claude, ma tun-, hea meelega tulen vastavale koosolekule, kui saan selle kohta ka teate tead isegi, kuna siin juba viidati viisade vastastikusele Ameerika Ühendriikidega, tegemist ei ole lihtsa küsimusega. me oleme selle kallal töötanud, survet avaldanud. ja aidanud ka viiel liis-, liikmesriigil nõuded täita viisavabastuseks. näiteks need, mis on seotud julgeoleku koostööga ning äh, samuti oleme pingutanud selle nimel, et viisadest keeldumise taset äh, vähendada. see kõik sõltub aga Ameerika seadusandlusest. samuti töötame tulemustepõhise meetodi alusel selleks, et liikmesriigid saaksid viisavabastusprogrammiga edasi minna. liik-, Ameerika Ühendriigid on pühendunud ja valmis äh, lisama need viis liikmesriigi programmi, kui nad täidavad nõuded, mis äh, on Ameerika Ühendriikide seaduses. me peame mõistma, et julgeolekul põhinev poliitiline keskkond ei ole ilmtingimata kõige soosivam lühikesteks edu, lühikeses perspektiivis saavutatakse edusammudeks, aga me peame ikkagi võitlema täieliku vastastikuse nimel siin. vastastikuse mehhanism tähendab seda, et komisjon peab arvestama tagajärgedega, kui peaks meie välissuhted peatama. me oleme seadusega seotud institutsioon, kuid samas on meil kohustuseks arvestada ka negatiivsete tagajärgedega. meie seisukoht on, et me ei kahtle delegeeritud aktide heakskiitmist, sest kui see peaks meid edasi viima, aga nende vastuvõtmine võib tagasilöögi anda ning olukorra veelgi hullemaks teha. samuti Kanadaga ja teistega oleme me edu saavutanud ja see näitab käegukatsutavat edu viisavabastuseks on võimalik saavutada läbi püsiva töö ja diplomaatiliste kontaktide. meie strateegia on tulemuste põhine ning me tahame tõesti need viis liikmesriiki kaasata. nagu ma enne ütlesin, jagan teie muresid. arutagem seda küsimust, kui me järgmise raporti välja töötame. kvalifitseeritud häälteenamuse küsimus varjupaiga küsimuses. ma tutvusin selle kirjaga, mis te president Junckerile saatsite. me vaatame seda Frank Claude, neli kuud. olen ma juba kutsunud üles kokkuleppe äh, sõlmimisele Dublini reformi küsimuses. arutelud käivad, me anname endast parima selleks, et saavutada kiiret edu justiits- ja siseasjade nõukogu toimub sellel nädalal hiljem Luksemburgis. mina olen optimist ja usun, et suudame edasi liikuda ka sellel äh, liidrite kohtumisel. Austria eesistuja on äh, uusi jõupingutusi ka tegemas. nüüd sinise kaarti juurde. kui on olemas poliitiline tahe kõigi poolt, siis on võimalik läbirääkimised lõpetada ja jõuda ambitsioonika kokkuleppeni, mis tagaks ka tegeliku Euroopa lisaväärtuse. meil on üks kõige kogenumaid raportööre üldse siin, Claude, ning äh, väga head variraportid. kuidas me üldse saamegi läbi kukkuda? me pöördume nõukogu poole, palume, et nõukogu oma seisukohad läbi vaataks, nii et Euroopa Liit saaks muutuda atraktiivseks ja töötaks välja skeemi, mis meelitaks ligi siia kõrge kvaliteediga tööjõudu, mida meil vaja on. see panustaks meie konkurentsivõimesse ning majanduskasvu võttes arvesse meie strukturaalset äh, oskuste puudust teatud äh, sektorites, on kokkuleppe saavutamine vajalik kiireloomuliselt. meie ettepanek pakub piisavat paindlikkust liikmesriikidele selleks, et nad saaksid kohandada seda täielikult oma tööturuga. samas loome aga kõrge kvaliteediga tööjõu jaoks ühe ühtse süsteemi. liikmesriigid muidugi mõista on täiel määral pädevad ja saavad otsustada, kui palju kõrgelt kvalifik-, kvalifikatsiooniga Äh, sisserändajad nad võtavad. samuti tõstatan selle küsimusega äh, Justiits- ja Siseasjade Nõukogus reedel. proua Tsipel. kordan üle, mis ma juba varem olen ütelnud nii siin kui avalikkuse ees me ei toeta seda, et sisepiirikontrollid viidakse uuesti sisse, sellepärast et see on samm tagasi Euroopa saavutustest. see on minu isiklik äh, arvamus ja seisukoht me jätkame koostööd Schengeni riikidega selleks, et järk-järgult sisepiirikontrollid jälle kaotada ning asendada need alternatiivsete meetmetega nagu politseikontrollid piirialadel ja piiriülene koostöö. nagu me seda ka soovitasime kaks tuhat seitseteist oktoobris. me oleme tihedates kontaktides kuue Schengeni riigiga, kus praegu viiakse läbi ajutisi kontrolle. meie eesmärgiks äh, on alati sama, pöörduda tagasi täielikult toimiva Schengeni ala juurde ning võimalikult kiirelt. ennist ma ütlesin, et meie pakutud muudatusettepanekuga me ei taha äh, seaduslikuks muuta praeguseid tegutsemisviise meie ettepanek pakub tasakaalustatud lähenemist. pigem maalt läks aega selleks, et vastata liikmesriikidele, kellel on põhjendatud mured eh, ohtude puhul. kui viiakse sisse ajutised sisepiirikontrollid, siis tegemist peab ikkagi olema erakorralise meetmega, viimase võimalusega mõju vabale liikumisele peaks olema piiratud ja alternatiivseid meetmeid nagu politseikontrolli ning piiriülene kontroll peaksid olema prioriteetsed. viisakaitse tagab selle, et liikmesriigid, tähendab seda, et liikmesriigid hindavad üle regulaarselt ajutised kontrollid ning teevad koostööd teiste liikmesriikidega ning ei võta mingeid põhjendamata meetmeid. mis puudutab teie märgust selle kohta, et meil on vaja veel tuhandet piirivalvurit? me oleme teinud ettepaneku kümnetuhandelise personali kohta, see, selle tegime, võttes arvesse praegust personali ja võttes arvesse praeguse tegevustaset praeguses süsteemis on üle seitsme tuhande töötaja. lisaks on veel tuhat viissada piirivalvurit, mis on saadetud liik-, kes on saadetud liikmesriikide poolt ja seitsesada veel äh, juurde. vajadused tõusevad. ametil ei ole mitte ainult vaja oma toetust suurendada esilinnas olevatele riikidele, vaid me peame ka tagasisaatmiste puhul tema rolli suurendama, seega me peame sellega arvestama. olukord Moorias. ma tean, et tegemist on jällegi väga tundliku piirkonnaga. me oleme korduvalt Kreeka võime hoiatanud vägagi väljakutseid esitava olukorra eest Moorias ning nõudnud, et olukorraga tegeletaks samas oleme alati pakkunud Euroopa vahendeid selleks, et väljakutsetega toime tulla. me oleme tihedas kontaktis ka Kreeka võimudega selleks, et arutada, milline on kõige parem lahendus praegusele olukorrale ja selleks, et tingimusi parandada. viibisin kaks nädalat tagasi jällegi Kreekas selleks, et rände haldamist arutada, kohtusin peaministriga ning kõikide teiste pädevate ministritega ja lõpetuseks jõudsime kokkuleppele nimelt nad peavad rohkem pingutama selle nimel, et olukorda parandada, sest et praegusel kujul on tegemist häbiga kõigi meie jaoks. me teeme kõik, mis suudame selleks, et toetada Kreeka võime ning üldine vastutus rändevoogude juhtimisel Kreekas, muuhulga ka äh, esimestes vastuvõtukeskustes on ikkagi Kreeka haldussüsteemi käes nüüd need esimesed vastuvõtukeskused ja see, mis proua Spinelli ütles, kas meil on neid vaja või mitte. kujutage ette, mis oleks juhtunud siis, kui meil neid ei oleks. Need loodi kriisi alguses. kui need oleks loodud kriisi alguses, siis oleks kriisiga olnud võimalik meil kergem toime tulla. Itaalias on need, Kreekas. me oleme selgitanud seda, millega on tegemist, meil on vaja kõiki neid teenuseid, ameteid, Eurodac, Europoli, nii et Eurojusti ja koha peal, nemad peavad olukorda hindama. see on nende roll, parem on, et meil on sellised eh, esimesed vastuvõtukeskused ja nad on ka tulemusi andnud. üheksakümmend viis protsenti neist, kes ületavad piiri, eh, nad registreeritakse, neilt võetakse sõrmejäljed, seda Kreekas ja sama ka Itaalias. Mooria kohta ja nii edasi, jah, ma tean, me võiksime tõesti kaks tundi rääkida neist küsimustest, sellepärast et paljude jaoks meist on see oluline. aga meil on ka veel palju teisi küsimusi. ja saab selle juurde jälle tagasi tulla, jah. aga nüüd tahaksin kokku võtta selle, mis siin toimub, me räägime nii paljudest väga suurtest küsimustest ja kindlasti on see, ei ole see rahulduspakkuv kellelegi, teemasid on palju, ma üritan lihtsalt võtmeküsimused läbi vaadata. palun pidage kahest minutist kinni. härra Koaljo, palun. Short points first. suur tänu. teen lühidalt, kõigepealt tervitan komisjoni võetud meetmeid ja tahaksin tänada teid, et te olete üle kogu maailma esindanud meie seisukohti ÜRO-s ka, lugesin, et äh, mõned liikmesriigid ei soovi osaleda meie üleilmses kokkuleppes ja teie peate tegutsema selles vallas. aga igal juhul meie toetame teid ja me kõik katsume äh, omalt poolt survet avaldada. teiseks, äh, Varjupaigaamet ütlesin täna hommikul täna meie komisjonis, et ma tegelikult ei saa aru, mida komisjon plaanib siin. siin on ajutine ettepanek olemas juba juunikuust alates, aga me ei ole nõukogu tõttu mitte midagi saavutanud vahepeal. nüüd, mida te tahate siis selle uue ettepanekuga saavutada, peale selle, et lihtsalt jällegi hakatakse venitama uue määruse vastuvõtmisega? ja siis infoteenused ja infosüsteemid. nagu te teate, infosüsteemide arv on kahekordistunud, ainult Schengeni infosüsteem aga toob meie kodanikele rohkem turvalisust ja seda õigeaegselt. mina vastutan selle eest raportöörina, kavatsen omalt poolt anda kõik selleks, et süsteem toimiks ja täidaks paremini oma eesmärke. ja täna nägin ajalehes, et komisjon kutsub, soovib omale mandaati selles küsimuses, kas Schengen tahab tõesti paremat Schengeni ala meie kodanikele või proovib äh, komisjon lihtsalt oma pärandit tagada. see süsteem ei ole eesmärk omaette, peame kandma hoolt ikkagi selle eest, et meil on parem süsteem, mis parandab Schengeni toimimist, annab paremaid õigusi kolmandate riikide kodanikele ning suurendab meie kodanike turvalisust. kas teie plaanid on samasugused? ja suur tänu, härra Kolja, et see, et pidasite kõneajast kinni ja kõigile on siis kõneaeg kaks minutit. proua Vingberg, palun suur tänu, lugupeetud esimees ja tere tulemast ja siia, volinik Avramopolos. ma pean ütlema, et teie töö ei ole olnud teie ametiajal sugugi mitte kergete killast. iseäranis siis, kui, kui pidite rändet, rännet käsitlevate teemadega tegelema sisserändajate arv on viimaste aastate jooksul vähenenud, aga seda peamiselt seetõttu, et äh, Türgi on meile survet avaldanud, väljapressimist rakendanud, me oleme pidanud neile tohutult äh, raha maksma selleks, et nad äh, inimkullerite ebaseadusliku tegevuse Vahemere ääres peataksid. aga inimkullerile jäävad teisi teid, nad on leidnud Liibüa, Itaalia marsruudi näiteks. ja Euroopa Liit on aidanud omalt poolt äh, Liibüa rannikuvalvet äh, välja õpetada ja salakaubavedu ära müüda, vähemalt püüda seda teha. ja nüüd siis äh, liigub palju inimesi Põhja-Aafrikast Hispaaniasse. Itaalia siseminister on otsustanud, et temale aitab sellest praegu. mida teie praeguses olukorras sellest arvate? mida te arvate Dublini reformist? ja praegusest olukorrast, kus inimesed lihtsalt Vahemeres hukkuvad, sel suvel hukkus rohkem kui eelnevatel aastatel. kas te olete sellega nõus? kas te olete nõus sellega, et Vahemere surmajuhtumitele tuleb lõpp teha? on viimane aeg, et me võt-, ammutaksime inst-, inspiratsiooni Austraalia eeskujust, andkem võimalus inimestele taotleda varjupaika kolmandates riikides ja siis oleks meil vastuvõtukeskused koostöös ÜRO inimõiguste kõrge esindajaga. sellisel juhul võtame leiva ära inimkulleritelt ja peatame ebaseadusliku rände. see aitab meil aidata neid inimesi, kes tõesti seda abi vajavad. suur tänu. Peeter Niidermüller, palun ja kõik palun piirduge kaheminutise kõneaega. suur tänu, lugupeetud volinik, et olete täna siin meiega. jah, ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, et ühine Euroopa varjupaigasüsteem on äh, oluline ja see on jäänud toppama nõukogus, mõningad liikmesriigid ei ole, ei soovigi ühist Euroopa lahendust leida Nad lihtsalt äh, lähtuvad egoistlikest poliitilistest kaalutlustest ning see on üks suurimaid probleeme üldse meie kõigi jaoks. ma arvan, et meie ja komisjon ja parlament äh, on vastu võtnud selge strateegia, teie kirjeldaksite väga hästi seda oma New Yorgi kõnes ja probleemiks on ainult rakendus. teiselt poolt jällegi me kõik teame, et äh, väga palju on esitatud taotlusi ja taotluste arv kasvab ja samal ajal poliitiliselt manipuleeritakse statistikaga ning äh, kogu rände- ja varjupaigapoliitika on äh, Äh, valdkond, kus palju spekuleeritakse ja, ja ähm, see on väga oluline valdkond ja mul oleks hea meel, kui me selles valdkonnas kuhugi edasi jõuaksime, aga meil on mitmed küsimused, mille, mis tuleb lahendada. me oleme rääkinud palju piiride haldamisest ja sellistest teemadest, aga me ei räägi praktiliselt mitte kunagi sellest, kui oluline on sotsiaalne integratsioon ja mina tean, et sotsiaalne integratsioon on liikmesriikide pärusmaa aga teiselt poolt meil on vaja ühist Euroopa sotsiaalse integratsiooni mudelit ja meil on vaja finantstoetust ja seda sotsiaalsele integratsioonile ka. tagasipöördumine on samuti oluline, ma saan aru, mis on selle poliitilised tagajärjed, aga kui me räägime tagasisaatmisest või tagasipöördumisest, siis me peame taas rääkima taasintegreerimisest, nende riik, inimeste taasintegreerimisest oma koduriiki, sellepärast et sageli nad on olnud kauem kui kaks aastat olnud kodu maast eemal ning seda taasintegreerumist tuleb samuti toetada. suur tänu, Peeter Ki-, Niidermüller, Silvi Kiam, palun! suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. olen täielikult nõus äh, Kolgod Marasi ettepanekuga seoses Euroopa Parlamendiga, te olete väga entusiastlikult arendanud oma ettepanekuid, aga nõukogu ei ole sama entusiastlik ega taha sama kaugele minna, nagu paistab. meil on olnud viimasel ajal palju kohtumisi, kus oleme rääkinud, milliseid samme tuleb võtta pärast juunikuist tippkohtumist, aga me juba teame, mis nendest kohtumistest saab, sellepärast et liikmesriikide tunded olid üsna selged tegemist on humanitaarkriisiga, rändekriisiga tõesti, aga tegemist on samas ka poliitilise kriisiga. Teie osalesite äh, Lyoni kohtumisel minu enda äh, äh, linnas nii-öelda võib öelda, kohtusite asjakohaste ministritega, mitte kõigiga, siseminister ja mida te arvate praegusest tupikseisust, kas te arvate, et ühine äh, süsteem Itaalia, Prantsusmaa äh, vahel äh, Nigeerias aitab äh, suuri erinevusi nende kahe riigi vahel leevendada vastuvõtu küsimuste suhtes ja Dublini määrus, milline on teie arvates selle tulemus, usaldusväärne tulemus ja äh, humanitaarabi pakuvad alused ja akvaariuse küsimus, äh, mida te sellest arvate? Thank you, Sylvie. Mr. Coster, please. härra Koster, palun. Thank you, Chair no.. suur tänu, lugupeetud esimees, austatud volinik. ütleb härra Köster, ma taht-, tahaksin äh, keskenduda Vahemere inimkatastroofile. see on kõige verisem piir kogu maailmas, Vahemeres hukkunute arv on suurim kui kunagi varem ja üheks põhjuseks on see, et Itaalia valitsus on korraldanud blokaadi sadamatesse. siseminister Salvini ei luba mitte erapäästelaevadel, aga ka öö, äh, kaubalaevadel öö, ähm, sadamatesse tulla, kui neil on äh, sisserändajad pardal. ja Salvini äärmusparempoolne äh, erakond, kui äh, Salvini juunikuus alustas siseministri tööd selles valdkonnas, on surmajuhtumite arv tõusnud kah-, tõusnud kaheksa surmajuhtumine päevas ja seda ametlike arvude järgi mitteametlikud arvud on palju suuremad. mida teeb komisjon selleks, et tagada, et Itaalia valitsus täidaks oma kohust ning äh, avaks taas oma piirid, äh, oma sadamad? ja lisaks sellele kolm äh, päästelaeva kodanike algatusel on vahi alla võetud ilma õigusliku aluseta Maltas ja ma käisin seal eelmisel nädalal äh, tutvumas nende olukorraga, tegemist on peamiselt vabatahtlike töö, töötajatega, keda ei lasta äh, pää-, päästma neid inimesi, kes paar kilomeetrit eemale Vahemeres hukkuvad. härra Avramopoulos mida te teete selleks, et tagada, et need laevad saaksid tagasi äh, pöörduda päästealale, kus neid on hädasti-hädasti vaja ja nii kiiresti kui võimalik? kas teil on äh, läbirääkimised äh, käimas Malta ametivõimudega, et uurida välja, kas Sea-Watch kolm laeva kinnipidamiseks on õiguslik alus olemas ja pääste aluseid äh, kriminaliseeritakse, samal ajal teie teate väga hästi, et Euroopa Parlament nimetas päästeorganisatsiooni äh, Sahharovi auhinna kandidaadiks. mida teie arvate sellest, et selliseid inimesi katsutakse kohtu ette vedada? suur tänu! ja kolleeg Kris Agenes σε ετήσια βάση μεγάλα ποσά. Suur tänu! igal aastal eraldatakse suuri summasid selleks, et toetada rännet, sisserändajaid ja pagulasi erinevates äh, paikades, kust Somaalad tulevad, Euroopa Liitu tulevad. Nende vahendite haldamine on äh, kas liikmesriikide valitsuste või vabaühenduste kätes. aga olukord äh, sellistes vastuvõtukeskustes ei ole eriti hea. Te nägite ise koha peal seda olukorda oleme kuulnud avalike, avalikku kriitikat selle su suhtes, kuidas äh, Euroopa vahendeid on kasutatud, kas ei oleks äh, siis parem sellises olukorras, kui meil oleksid Euroopa Liidu teenused, äh, EASO või komisjon võtaksid, kui EASO või komisjon võtaksid üle nende süsteemide haldamise et meil oleks otsesem kontroll selle üle, mis tegelikult toimub ja kuida-, mida tehakse Euroopa rahadega. Mr Voigt. härra Voigt. Mr Voigt. Herr Vorsitzender. austatud esimees, aitäh! minu jaoks kerkib siin kolm teemat. kõigepealt, härra volinik, rääkisite tagasisaatmisest ebaseaduslike sisserändajate osas. kas te saaksite rääkida, mitu neid inimesi on, kui palju on neid Euroopas, ebaseaduslikke sisserändajaid teie hinnangul? ja, ja mis te arvate, kui, kui palju neid siis meie parlamendi tööaja lõpuks välja saadetakse? et me peaksime mingi eesmärgi endale seadma. teiseks, üllatas mind, et te soovite sinise kaardi teemaga uuesti alustada selleks, et kvalifitseeritud sisserändajaid Euroopasse meelitada. see tähendab, et sisuliselt te soovite ju poliitikat kujundada, mille kohaselt te sisuliselt äh, võtate olulist personali ära nendest riikidest, kus seda vaja on ning sisuliselt äh, sisuliselt äh, takistate seda, mida Euroopa soovib äh, teha Aafrika riikide toetamiseks, kellel on vaja kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid ja neid on väga vaja. rohkem kui, kui meie tehnoloogiliselt arenenud riikidel. ning äh, viimane küsimus, täna räägiti juba sisserändajatest Türgis ning mina olen varem käinud Aleppos ja seal rääkis mulle nii linnapea kui ka äh, Äh, kui ka kuberner äh, rääkisid arvudest, et kaks tuhat seitseteist lõpuks Türgis Alepposse seitsesada äh, nelikümmend kuus tuhat inimest on tagasi pöördunud ja, ja, ja tegelikult peaks neid olema üks koma kaks miljonit. see tähendab, et olukord Türgis, umbes kolm koma kaks miljonit inimest on seal, on niisugune, et seal on kolmandiku võrra vähem inimesi, kas komisjon on, on mõelnud sellele, et Türgile eraldatavaid rahasid vastavalt kolmandiku võrra vähendada? suur tänu, lugupeetud esimees, Marinika Avramopoulos, aitäh teile! aitäh teile, et osalete struktuurilises dialoogis kodanikuvabaduste õiguse ning siseasjade komisjoniga, kuulsime mida oli öelda meie koordinaatoritel, kes esindavad äh, õigustatult kõiki fraktsioone meie kojas. et ka omalt poolt äh, kuidagi kaasa aidata sellele protsessile äh, ütleksin ma, et meie Euroopa Parlamendi ametiaeg on lõpule lähenemas me tunneme, kuidas meile kuklasse hinnat hingatakse, meie peame vaatama valijatele silma, meie peame äh, valijate toetuse saama, meie peame näitama, et me oleme midagi saavutanud, äh, et me oleme saavutanud midagi positiivset, saavutanud oma tasakaalu. kutsuksin teid üles meeles pidama seda, et kõik need teemad, äh, mida te olete tutvustanud, on omavahel seotud. me kõik peame saavutama tasakaalu ma palun, andke endast parim, et te saavutaksite õige tasakaalu. sest äh, siin on olukord tuline seoses julgeolekuga, seoses rändega, seoses varjupaigapaketiga, sealhulgas Dublini määrusega. andke kõik, mis teil anda on kolmepoolsetel läbirääkimistel äh, et Euroopa Parlament äh, saaks äh, näha selle vilju. mina olen ise viisa, viisaeeskirjade raportöör ja minu jaoks on haavatavate ränne, äh, rändajate kaitse oluline, andke viisaeeskirjad kolmepoolsetel läbirääkimistel endast kõik, et oleks õige tasakaal tulemuseks ja ma olen valmis tegema koostööd, ma arvan, et me kõik oleme valmis tegema koostööd selleks, et me saaksime seda ametiaega esitleda äh, meie valimistele, valijatele enne Euroopa Parlamendi valimisi maikuus kaks tuhat üheksateist, sest meie astume ju kandidaatide toolidele. Sofi Infeld, ma teen lühidalt, nii et ütleksingi kohe, et toetan kahel käel teie pingutusi seoses äh, varjupaiga ja rändepoliitikaga, aga sellega kiidusõnad ka lõpevad. mis puudutab viisa äh, vastastikuse põhimõttest, siis äh, te ütlesite, et me teame, mida seadussõna ütleb, aga me ei rakenda seda sellepärast, et sellel on negatiivsed tagajärjed. järgmine kord, kui mina õigust rikun, siis pean seda meeles ja ütlen sedasama Te olete vastu võtnud terve rea õigusakte, suurepärane, aga mandaadi lõpp ei mängi siin mingisugust rolli meile avaldati survet äh, selleks, et me äh, hääletaksime äh, broneeringu info osas ja, ja nii edasi ja nii edasi, iga kord öeldakse meile, et tähtaeg kukub kohe õigus, aga pole, õigusaktid pole piisavalt vettpidavad ja nii edasi ja nii edasi. miks, miks me peaksime nüüd siis teie sõnu uskuma, kui te ütlete, et tõesti, meil on kiire? võib-olla kiir-, kiirustaksime natukene andmekaitse direktiivi rakendamisega selle ka on jäänud asjad venima ja liikmesriigid ei hooli sellest mitte üks laas. ja võib-olla tegutsegem kiiremini õigusriigi põhimõtte mehhanismi küsimuses. me hääletasime aastaid tagasi ja Euroopa Komisjon ei ole endiselt mitte midagi ette võtnud selles küsimuses. ma võiksin siin äh, loetleda erinevaid teemasid äh, homseni kõik need teemad on omavahel seotud, liikmesriigid ei taha varjupaigapaketti vastu võtta, neil ei ole kuskile kiiret, sellepärast et nad teavad, et ükskõik, mida nemad tahavad, võtame meie vastu. Äh, ja see, mida meie tahame, jääb meil lihtsalt saamata, me oleme selgroodud, me oleme lihtsalt rumalad. mitte komisjon, vaid ka parlament ja Schengeni küsimus ja minu lõppkommentaar, olen nõus kriitiliste märkustega, mida siin tehti, kuid mul on ka üks konkreetne küsimus üks noor naisterahvas, Ludmila Kozlovska Ukrainast, kes on äh, abielus Poola kodanikuga, ei saanud Schengeni alale siseneda. kas te kuulete, mida ma räägin? teda ei lastud. minu kõneaeg on praegu. kas ma saaksin oma küsimuse lõpuni esitada? teda ei lubatud äh, Schengeni alale siseneda ja nüüd ma kuulen, et Poola valitsus tõesti on öelnud, et jah, tõesti, äh, me panime ta Schengeni infosüsteemi sellepärast, et tema ja tema abikaasa äh, kritiseerivad valitsust. Euroopa Komisjon sellises olukorras keeldub, keeldub uurimast ja keeldub sekkumast. Nad ütlevad, et meie vaatame ainult süsteemi no mis peab siis tavakodanik tegema, kas nad teab, peavad äh, pöörduma Luksemburgis kohtu juurde ja omaenda kulu ja kirjadega äh, viis aastat kohut käima või? Teie peate teenima Euroopa kodanike huve. Theresa, kas soovite ka rääkida üks minut kõneaega teile, tehke ta hästi kiiresti. katsun ühe minutiga ühele poole saada, ma ei tea, miks minul, minu suhtes erinevat kohtlemist äh, rakendatakse, aga siiski. suur tänu, lugupeetud volinik räägin omaenda emakeeles. tahtsin teile öelda, et minu enda kodupiirkonnas äh, esmaspäeval, laupäeval ja pühapäeval äh, saabus minu kodupiirkonda kaks tuhat äh, sisserändajat. ja käisin Algeciras, nad tulidki üle Gibraltari väina ja olukord on lihtsalt katastroofiline, väga palju oli nende hulgas äh, saatjate alaealisi, nad on nüüd Andaluusias, mingisugust struktuuri ei ole, mis peaks neid aitama, me ei ole lihtsalt selliseks arenguks valmis. me tahaksime teada, eelmisel nädalal ma käisin Itaalias, Katanias äh, ja kaheksakümmend seitse protsenti juhtumitest äh, on äh, kontrolli all, aga Hispaanias äh, Vahemere juures Andaluusia rannikul tuleb sisse viiskümmend protsenti rohkem inimesi ja mida teie sellest olukorrast arvaksite? mida teie arvate sellest, et vahendeid võiks kasutada piirkonnapõhiselt, nii et piirkonnad saaksid need vahendid kätte, sest Andaluusia kohalikud ametivõimud vajavad vahendeid selleks, et neid alaealisi, saatjate alaealisi aidata ja ka teisi sisserändajaid mõistagi. Uh, me oleme kõne ajast üle läinud, aga palusin volinik Kingil ja tema meeskonnal oodata. ei saa esitada teile kümme, äh, viisteist kümme, üksteist küsimust ja siis paluda minuti jooksul vastata, vastaka, rahu, vastake nii rahulikult, kui äh, soovite ja palume järgmisel volinikul lihtsalt natuke oodata, kuni te lõpule jõuate oma vastustega. jah. ma ei taha midagi vastamata jätta, katsun oma äh, vastustes olla nii põhjalik kui vähegi võimalik, vastata kõigile küsimustele ja võin öelda, et äh, suurem osa küsimusi olid kasulikud ka minu enda jaoks. mis puudutab meie koostööd kolmandate riikidega, siis äh, hea on teada, et meie koostöö kolmandate riikidega tugineb täielikult põhiõigustele ning võrdsele kohtlemisele ning võrdle Marokoga. olen kohtunud asjakohaste ministritega ja riigi äh, liidritega. sageli viimaste aastate jooksul oleme loonud positiivse suhtekliima ja Lyonis kohtusin taas Maroko asjakohase ministriga mm, ja õige pea lähen nende, nende juurde jälle. kaks aastat tagasi olid meie ja kolmandate riikide suhted äh, viletsad. Need on paranenud ja üha rohkem on äh, selle piirkonna riike nüüdseks saanud meie koostööpartneriteks, see on minu meelest väga hea tulemus, Nigerit võib siin näiteks tuua ja teisi riike. proua Sargentini mitte iial ei ole ma kritiseerinud parlamenti, te teate seda väga hästi. otse vastupidi. ma ülistasin parlamenti, sellepärast et parlament on äh, andnud endast äh, sellise panuse selleks, et nendele probleemide lahendust leida, seda, neid samu kiidusõnu ei ole ma kasutanud nõukogu aadressil. olen olnud vägagi kriitiline mõningate valitsuste suhtes. Te teate väga hästi, et kui me alustasime oma ran-, rände haldamise tööd, siis olid pinnuks silmas just nimelt liikmesriigid ja see probleem on viimaste aastatega süvenenud. aga komisjon on igal juhul juhtpositsioonil. ja olukord ei ole samasugune nagu kolm aastat tagasi tänu meie koostöö, me ei ole enam samal kohal. varjupaigapakett, me toetasime teid. Te teate seda väga hästi, aga nii nagu teie, tahame ka, tahan ka mina lahendusi, mitte kahetsust. kutsusin Austria eesistujat üles äh, leidma kompromissi ja piirama muudatusete, muudatusi, et konstruktiivselt edasi jõuda. mis puudutab äh, ümberasustamist, siis ümberasustamises on liikmesriikide panus kasvanud äh, kolmekordseks viimase kahe aasta jooksul. meil on nüüd kakskümmend neli tuhat kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja septembris äh, kaks tuhat viisteist liikmesriigid reageerisid kiiresti ning äh, eraldasid veel juurde viiskümmend tuhat ümberasustamise kohta ja detsembriks oli juba Äh, lubatud rohkem, kui neilt äh, sooviti. ja Claude Maras ja proua Bjorni küsimus. me nüüd valmistame ette eraldi ettepanekut. me ei tohi kaotada olemasolevaid vahendeid ja anname endast igal juhul kõik. veel kord ma pean paluma parlamendil kiiremini tegutseda ning äh, oma vastuvõtuga ühele poole jõuda enne aasta lõppu. Braabjan juba teab seda ning ma loodan, et Braabjan toetab meid. üleilmne kokkulepe. olen teadlik, et Poola ja Austria ametivõimud on äh, oma avaldusi teinud aga praegusel hetkel ei ole me mingisuguseid otsuseid langetanud. mul on äh, võimalik veel justiits- ja siseasjade nõukogus nendest asjadest rääkida nendega ja üldisemalt võiksin öelda, ja äh, seda ütlesin ka eelmisel kuul äh, ÜRO Üldassamblee ees, meie seisukoht on selge, ränne on üleilmne väljakutse, sellele tuleb leida üleilmseid lahendusi ning vastutust tuleb jagada ülemaailmselt. varjupaigaameti küsimus. me ei taha siin hakata asjadega viivitama, me tahame kanda hoolt selle eest, et amet saaks täielikult äh, pakkuda toetust liikmesriikidele ükskõik millal, ükskõik kus. viisa infosüsteem. ma tean, et teie andate endast parima minu teenistused on teie käsutuses äh, ja on valmis aitama teile äh, paremini aru saada ettepaneku erinevatest osadest, neid täpsustada, andkem endast parim, nii nagu teie olete siiani teinud ja nii nagu mina olen seda teinud. mis puudutab äh, tagasisaatmist kolmandatesse riikidesse, siis see mõte ilmub ikka ja jälle ajakirjandusse ja mina olen alati oma seisukoha välja öelnud äh, selgelt. me ei ole rääkinud sellest ühegi kolmanda riigiga ega kavatsegi seda teha meil on selged äh, varjupaiga ja tagasisaatmise reeglid ees Euroopa Liidus, need äh, kehtivad kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja ükskõik, milline uus menetlus ka ei tekiks, tuleb igal juhul neid õiguslikke aluseid arvesse võtta. Peeter, sa mainisid midagi väga olulist, ränne ja julgeolek on mõlemad teemad, mida saab kasutada erineval moel. meie ühiseks poliitiliseks vastuse, vastutuseks on võtta meetmeid, mis kohapealset olukorda mõjutavad. me peame kandma selle eest hoolt, et kodanikud näevad meie ühiste pingutuste tulemusi. kõik, mida me saavutame mõjutab ja kujundab poliitilist õhkkonda enne Euroopa Parlamendi valimisi. ränne. me kindlasti peame oma kollektiivseid pingutusi suurendama, mida rohkem me toetame liikmesriike operatiivselt oma tegevuskavade ja integratsiooni kaudu finantsiliselt, seda parem, me oleme eelarveks eraldanud vahendeid selle jaoks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. Aquariuse küsimus, mul on hea meel, et sellele küsimusele leiti lahendus, kuid ma arvan, et te olete minuga päri, ad hoc lahendused ei ole siin parimaks seal valikuks, meil on vaja alalisi lahendusi. komisjonil ei ole pädevust ega volitusi öelda, et kus laevad peavad randuma aga me oleme väga ettevaatlikult seda teemat käsitlenud viimasel ajal, nagu te teate. juunikuine ülemkogu komisjon on andnud välja mitmeamet, mitteametlikke äh, dokumente, dokumente äh, piirkondlike äh, randumisplatvormide ning kontrollikeskuste kohta. väga selgelt oleme välja toonud, mis on peamised eesmärgid, pakkuda kiiret ning turvalist randumist mõlemal pool Vahemerd vastavalt rahvusvahelisele õigusele ning lähtudes randumist puudutavast õigusest. tehakse tõsist koostööd kokku liikmesriikidega, ametitega, rahvusvaheliste rändeorganisatsioonidega, rahvusvahelise rändeorganisatsiooni IOM-iga ja ÜRO asjakohase organisatsiooniga. Teie lahkel loal paluksin teil nüüd kõrvaklapid pähe panna, sellepärast et vastaksin härra Krisoganusele oma emakeeles. härra Krisoganus olete loomulikult teadlikud äh, sellest, et äh, meil kehtivat oma eeskirjad. liikmesriigid vastutavad eksklusiivselt meie otsustatud poliitika rakendamise eest. see on üks meie tegevuse aluspõhimõtteid ning äh, see kehtib kõikide liikmesriikide ning institutsioonide vaheliste suhete kohta. meie ei saa liikmesriike asendada siin aga nagu te isegi olete näinud, iga kord, kui on tekkinud äh, hädaolukord, siis äh, on probleemile leitud äh, mingi praktiline lahendus, oleme kasutanud erinevaid Euroopa Liidu rahastamisvahendeid selleks, et olukorraga toime tulla pean siin silmas rahvusvaheliste organisatsioonide, Kreekas aktiivsete organisatsioonide rahastamist. mis puudutab ähm, Kreeka, Kreekasse suunatud rahastamisvahendeid, siis te teate, et algusest peale on Euroopa Komisjon märgat-, märkimisväärset finantsabi osutanud Kreekale, ka erakorralist finantsabi. ja loomulikult see pidi aitama rändevooga hallata. ja just täna eraldasime Kreekale veel kakskümmend neli koma üks miljonit eurot äh, rahvusvahelise rändeorganisatsiooni kaudu. Need vahendid läksid äh, selleks, et kanda hoolt selle eest, et äh, alaealised sisserändajad viidaks kohe turvalisse keskkonda ning nad saaksid kohe juurdepääsu haridusele. Kreekal on juurdepääs ühele koma kuuele miljardile eurole selleks, et selle olukorra, seda olukorda ja rändevooge hallata, seda kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani. ja nüüd räägin jälle inglise keeles. mis puudutab tagasisaatmist, siis äh, küsisite tagasisaatmise määrade kohta, need ei ole jah, sellised, nagu me sooviksime ainult, ainult kolmkümmend kuus koma kuus protsenti ebaseaduslikest sisserändajatest pöörduvad tagasi. seda sellepärast, et meie liikmesriikide menetlused ei ole tõhusas, tõhusad ning äh, koostöödega, koostöö kolmandate liikmesriikidega, kes peaksid vastu võtma neid kodanikke, on puudulik. olen käinud ühest kohast olen liikunud ühest kohast teise, mulle on antud palju lubadusi, aga, aga tegudes pole mitte midagi juhtunud, nii et me peame põhimõtteliselt lihtsalt tööd jätkama ja tegema koostööd kõikide nende riikidega. ma ei saa teile öelda, kui palju inimesi tuleb veel tagasi saata, sellepärast et kõik sõltub sellest, mida liikmesriigid teevad, kuidas liikmesriigid rakendavad. ja sellepärast äh, tegingi omalt poolt ettepaneku tagasipöördumise, tagasisaatmise direktiivi reformida. Juan Fernando, jah. me peame ühiselt vaatama valijatele silma, kõik meie, kes me täna siin oleme. sõltumata sellest, millised on meie ametiülesanded, peame me ning tahame me seda teha oleme valmis Euroopa Liitu ja meie väärtusi kaitsma. meie kõike hõlmav poliitiline tegevus, see on äh, meie pärandiks, äh, teie pärandiks ja komisjoni pärandiks, mille me jätame endast maha mõne kuu pärast. ma tunnen seda omal nahal. oleme palju ära teinud olukord on muutunud võrreldes kolme aasta taguse ajaga, mäletate, kuidas me tammusime ühe koha peal, püüdes probleeme lahendada, aga samas väga palju on jäänud veel teha. prioriteedid prioriteetide otsa, nüüd me peame siis kõikide nende asjadega ühele poole jõudma. lisaks sellele peame tegelema ka kommunikatsiooniga. me peame esitama fakte ja tulemusi kodanikele Sofia, broneeringu info. ma tean, et see on sinu jaoks äh, valus teema, tunneme juba üksteist pärast kõiki neid aastaid. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulis otsustas äh, komisjon algatada rikkumismenetluse liikumisriikide suhtes, kes ei teatanud täielikust ülevõtmiseks ette nähtud kuupäevaks. komisjon al-, algatab ka üleminekumeetmete või ülevõtmismeetmete vastavushinnangu menetluse. olen korduvalt liikmesriikide poole pöördunud äh, nõudega kiiresti rakendada kokku lepitud põhimõtteid, olen teiega täiesti päri, igasugune viivitamine on vastuvõetamatu. Euroopa Liidu broningu, broneeringu infosüsteem peaks täiel määral toimima nii kiiresti kui vähegi võimalik. kallid kolleegid, teie lahkel loal, härra esimees lõpetan siis käesolevaga selle arutelu, suur tänu teile taas kord selle äärmiselt konstruktiivse mõttevahetuse eest, püüdsin vastata suuremale osale teie küsimustest, hoolimata sellest, et aeg nagu alati on napp. olen veendunud, et me saame jälle nendest teemadest rääkida. saame seda teha kiiresti, meie temaatiliste arutelude käigus olen juba vastu võtnud teie esimehe esitatud kutse. aga vahepealse aja jooksul ähm, võtke minuga ühendust kohe, kui teil on vaja minu teenistuste äh, tehnilist toetust või teil on vaja äh, poliitilistelt kooskõlastada meie, midagi meie prioriteetsete teemadega seoses. nii nagu viimase nelja aasta jooksul, ma eeldan, äh, toetate te ka meid tulevikus, saadate selge sõnumi, tugeva sõnumi nõukogule ning Euroopa kodanikele. me kõik teame, et kõikide nende teemade puhul Euroopa Parlament ning komisjon teevad äh, koostööd, tihedat koostööd äh, selleks, et jõuda ühise lõppeesmärgini. ja suur tänu teile veel kord äh, teie töö eest. me oleme tõesti palju ära teinud, aga me, aga meil on ka ühine vastutus kõige selle eest, mis tuleb veel tulevikus ära teha. aitäh! ja mina olen siin parlamendi poolt tunnistajaks see, et te tõesti olete töötanud, äh, toetanud parlamenti ja kritiseerinud nõukogud jah, komisjoni ja parlamendi seisukohad, isegi kui nad lähevad äh, mõnikord lahku, siis äh, me võitleme ühiselt. võin öelda, et teie äh, olete valmis nõukogule vastu astuma, olen seda ise oma silmaga näinud, meie päevakord on tihe, oleme teinud koostööd, te olete alati tulnud meie juurde, kui me oleme kutsunud ja ma saan aru, et nii paljude teemade rääkimine lühikese aja jooksul, see on praktiliselt võimatu äh, ja ma vabandan teie ees, vabandan ka meie liikmete eest, see on äh, piinav strateegia, nii nagu võib öelda, aga, aga me ei saa sellest ei üle ega ümber, midagi sellist. ühesõnaga, aitäh kõigile kannatlikkuse eest. suur tänu teile! suur tänu, kallid kolleegid, teie kannatlikkuse eest ning äh, palume järgmisel volinikul siia tulla, meil on selline volinike konveierlint täna siin. suur tänu teile, volinik Abramopoulos. ja suur tänu teie meeskonnale. So colleagues, my sincere apologies for the late start of the next point. kolleegid, vabandust, et eh, hilinesime järgmise punktiga. vabandan raportööri ja kõigi teiste ees ka ning voliniku ees. sest eelmine arutelu algas juba hilinemisega ja ma ei ei suutnud seda väga tõhusalt ohjata, aga ma kardan. nii et me oleme kakskümmend viis minutit ajakavast maas. niipea kui volinik jõuab, saame alustada. So colleagues said uh, we're starting very late, so no introductions from me. kolleegid, me alustame hilinemisega, sissejuhatust ei tule. tänan, volinik, et saite tulla ning teemaks on äh, terroristliku sisu levitamise tõkestamine internetis, kõik on kursis selle uue dokumendiga, oleme raportööri juba määratud, määranud, äh, raportöör on Helga Stevens ja sissejuhatust, nagu ma ütlesin, juba ei tule. kas on äh, kodukorraga seoses midagi? ei, te soovite sõna? ma olen väga väsinud. ja, ja, ja hoiatan, et asi võib täiesti käest ära minna. ma teen nalja muidugi et ärge midagi minu nina eest täna lehvitage, ma saan valesti aru. nii et ilma sissejuhatuseta, kui volinik on valmis ja vabandan loomulikult selle hilise alguse pärast, see on meie süü. alustagem teie ettekandega selle uue dokumendi kohta, terroristliku sisu levitamise tõkestamine internetis. aitäh! Äh, vabandust, et teil on täna nii palju volinikke siin vaja läbi võtta, aga meie jaoks on oluline võimalus äh, vahetada arvamusi äh, nii-öelda esimest korda teiega sellel teemal, terroristliku sisu levitamise tõkestamine internetis ning räägin turvameetmetest seoses valimistega ka, sellepärast et olen teises kontekstis mõnedega teie seast seda teemat arutanud, aga oluline on seda puudutada ka liibe komisjonis. olete kursis juba, sest oleme varem sellest rääkinud, et probleem radikaliseerumisega on üks tuumprobleeme meie julgeoleku valdkonnas. ennetus on alati parem kui tagajärgedega tegelema, tegelemine ja seetõttu me, me mittesiduskeskkondades rakendame mitmeid meetmeid radikaliseerumise vastu võitlemiseks ning volinik Avramopolusega eh, on meil homme kohtumine tugevdatud RAN võrgustiku esindajatega Luksemburgis, kus me analüüsime neid meetmeid, mis on vajalikud selleks, et tugevdada võitlust radikaliseerumisega haavatavates mm, ühiskonnarühmades ja kinnipidamisasutustes ja nii edasi. probleem seoses terroristliku sisu levimisega internetis seisneb selles, et isikud eh, ilma reisi, reisimata Iraaki või, või teistesse konfliktipiirkondadesse radikaliseeruvad, tarbides niisugust sisu kõik terroristlikud rünnakud, mis meil viimase kahe aasta vältel Euroopas on toimunud, olid seotud äh, siduskeskkonnas leviva terroristliku sisuga. Ähm, mõnikord äh, edastati, edastati läbi selle sisu neile õpetusi, mõnikord lihtsalt ülistati seda, äh, niisuguseid rünnakuid või õigustati neid ning me soovime praegu sellele piiri panna ja probleem on selles, et niisugust sisu on palju vastab tõele see, et Daeshi kantside langemisega Iraagis ja Süürias on vähenenud nende võimekus niisugust professionaalset materjali äh, internetti paisata, aga endiselt oli aasta alguses veel seitsesada äh, niisugust äh, sisuüksust, äh, mis internetti üles pandi. ja seda sisu toodetakse üha uuesti, mitte nii professionaalselt, aga mõnikord ka Euroopas viibivate isikute poolt ning äh, isegi kui ta ei ole väga professionaalselt tehtud, mõjub ta ikkagi tugevalt ja, ja puudutab paljusid platvorme. Europol on leidnud umbes saja viiekümnelt platvormilt terroristlikku sisu, mida on analüüsitud Ühendkuningriigi siseministeerium viis läbi uuringu ning leidis sealt Daeshi toota, toetavaid materjale umbes neljasajalt internetiplatvormilt. meil on hea koostöö Euroopa Internetifoorumis. Euroopa Internetifoorumis äh, oli väga, see oli niivõrd hea mõte, et suurettevõtjad lõid ülemaailmse internetifoorumi, selle valdkonna ettevõtjad ning need foorumid on äh, andnud väga hea võimaluse teha koostööd äh, suurte valdkonna ettevõtjatega. ja peab tunnistama, et äh, mitmed suured ettevõtjad on teinud arvestatavaid jõupingutusi selle probleemiga tegelemiseks, sellepärast et nad mõistavad, et see kahjustab nende kuvandit. ning nad on rakendanud mitmeid meetmeid, muuhulgas ka teatud automaatsed meetmed, mis on mõjunud, et endiselt on niisugust sisu väga palju ja see levib et, et kui see on edukalt paigutatud mingisse suurde plat-, mingile suurele platvormile, siis see levib edasi ja suured platvormid äh, väiksematele platvormidele levides äh, tekib see probleem, et see, seda sisu on väga raske tuvastada. suurtel platvormidel on raha, neil on võimalik palgata tuhandeid inimesi, panna selle teemaga tegelema meeskond ööpäevaringselt et nad saavad tõhusalt rakendada oma platvormi tingimusi ning olla kindlad, et nende otsused pädevad. aga kui meil on tegemist väikese platvormiga ja neid väikesi platvorme on palju, siis on see nende jaoks tõsine väljakutse. et isegi nende tingimuste rakendamine, mis neil on, isegi kui nad, kui neil on abi jätab nad haavatavaks äh, õiguslikele nõuetele. nii et meilt on soovitud, et äh, tugevdataks seda vabatahtlikkuse alusel probleemiga tegelemist läbi internetifoorumi, äh, läbi selle, et me kehtestame õigusakti, mis paneb paika miinimumnõuded. miinimumnõuded, mis on õiguslikult selged ja maksma pandavad ning eh, seda me üritamegi teha teie ees laual oleva ettepanekuga. ettepaneku mõte on luua kolm uut kohustust. kohustus liikmesriikidele kõigepealt tagada, et nende käsutuses on õiguskaitseorganite personal, kellel on piisavad ressursid selle teemaga tegeleda mitmel liikmesriigil on see juba olemas, eriti liikmesriikidel, kus on toimunud rünnakud tänavatel, rünnakud, mis on seotud olnud eh, niisuguse sisu tarbimisega. aga kõik liikmesriigid siiski veel eh, vastavat ressurssi loonud ei ole. probleem on arusaadavatel põhjustel mobiilne, nii et kui meil on kuskil nõrk eh, lüli ahelas, siis sinna see materjal ja see sisu siirdub, nii et me peaksime seetõttu äh, kehtestama selge kohustuse liikmesriikidele, et eh, niisugused ressursid oleksid olemas. teiseks, ja see on üks uus asi, me soovime kehtestada kohu-, kohustuse platvormi pidajatele, võrdsetel alustel kõigile platvormidele, selleks, et kohtu- ja õiguskaitseasutused, kui nad eh, tuvastavad mingi ebaseadusliku sisu, selge definitsiooni alusel, mille me paneme õigusaktis paika, siis on neil volitus esitada ettekirjutus platvormi, platvormile, et see sisu maha võetakse ning platvorm on kohustatud ühe tunni jooksul selle eemaldama. sellele lisaks soovime seda soovi, soovime täiendada niisuguse tõhusa äh, kohtuliku kontrolli äh,, halduskohtuliku kontrolli võimaluste ja apellatsiooni võimalustega. sest võib juhtuda, et äh, et põhjendamatult võetakse mingi materjal maha ning siis peab olema võimalik vastav otsus vaidlustada no terroristlikud organisatsioonid suure tõenäosusega seda ei tee, aga väikesed platvormid, nende jaoks on see väga hea, sellepärast et nad ei pea ise hakkama otsustama oma tingimuste põhjal, kas mingi asi on ebaseaduslik või mitte. et sisuliselt eh, nemad täidavad lihtsalt eh, õiguspärast korraldust ning eh, järelmid sellest on samuti reguleeritud. kolmas kohustus, mille me paneme ette kehtestada on kohustus, mille sisuks on, et kui platvormi kasutatakse ja kui see on selgelt tõendatav, eh, selleks, et eh, terroristlikku sisu levitada, et sisuliselt Daesh või mingi muu taoline asu-, organisatsioon levitab oma sisu läbi teie platvormi näiteks, siis eh, politseiasutused või õiguskaitseorganid võtavad ühendust selle platvormiga ning lepivad kokku aktiivsed meetmed selle probleemi lahendamiseks. ja need meetmed äh, sõltuvad konkreetsest juhtumist ja platvormist. nii et äh, see ei ole niisugune üleüldine lähenemine, vaid see on proportsionaalne lähenemine selgelt tuvastatud probleemiga tegelemiseks ning taaskord on siin ette nähtud kaitseklauslid, kaebuste esitamise mehhanism ja kohtulik kontroll. nii et me, meie hinnangul üheskoos loo-, loovad need kohustused niisuguse miinimumstandardi esiteks, teiseks tagavad suurema läbipaistvuse ja parema vastutuse nii liikmesriigide kui ka ettevõtjate seas sest äh, mõlematelt nõutakse mm, aruande esitamist, muuhulgas aruande esitamist selle kohta, mitu seda sisuüksust on maha võetud ja ka läbipaistvusaruannete esitamist. ja see tagab suurema kindluse kõigile, kes selles protsessis osalevad. ning äh, ma usun, et meil on põhjust eeldada, et valdav enamus platvorme on valmis meiega koostööd tegema aga siiski on vaja ette näha ka sanktsioonid ning äh, need sanktsioonid tuleb paika panna arutelus liikmesriikidega ning äh, halvimatel juhtudel, kui süstemaatiliselt keeldutakse täitmast korraldusi, siis äh, peaks see sanktsioon olema kuni neli protsenti ülemaailmsest käibest, vastavalt siis mis on paralleel sellele, mis meil on ette nähtud andmekaitsemääruses. ja seda mitte selleks, et me soovime saada Euroopa Liidu eelarvesse raha või et me oleme kuidagi platvormide vaenulikud. me peame kokku leppima niisuguse mõistliku raamistiku proportsionaalsetest sanktsioonidest, mis on heidutavad ja suunavad inimesed äh, õiguskuulekale käitumisele. aga samas ei ole ka häbistavad ega tegevust takistavad. ja meil ei ole meie hinnangul põhjust oodata süsteemset äh, koostöö tegemisest keeldumist. platvormide poolt, aga kui mingil põhjusel on meil tegemist platvormiga, mis niimoodi käitub, siis peaks meil olema võimalus kasutada ka tõsiseid sanktsioone. nii et vabandust, et see ettepanek tuli meilt suhteliselt hilja, aga me üritasime formuleerida ettepaneku, mis on proportsionaalne, selgelt sihitud ja, ja konkreetselt probleemiga tegeleb ja ma, tegeleb ja ma loodan, et raportööri proua Stevensi äh, variraportööride ja teie komisjoniga õnnestub meil teha sellel teemal koostööd ja nii, et see edeneks kiiresti. et kui teil oleks võimalik oma raport võimalikult pea vastu võtta, nii et äh, veel käesoleval aastal saaksid alata arutelud nõukogus, siis äh, meie üritaksime omalt poolt teha kõik selleks, et äh, see õigusakt oleks võimalik veel parlamendi mandaadi ajal vastu võtta nüüd valimiste eh, turvalisusega seoses. paar sõna veel. terroristlik sisu internetis on üks asi. aga vaid üks niisugune element eh, küberohtudest, millega praegu silmitsi seisame ja millega tegeleda üritame. kübervahendite kasutamine selleks, et sekkuda demokraatlikesse institutsioonide tegevusse, demokraatlikesse protsessidesse, on asi, mis valmistab tõsist muret. ja rahvas on mures ka seoses sellega, me peame selle teemaga tegelema, meil on tulemas terve rida valimisi meie liikmesriikides, kaheksa, kaheksad valimised vist veel mm, järgmise aasta alguseni ning järgmisel aastal tulevad juba Euroopa Parlamendi valimised. me oleme võtnud meetmeid selle probleemi eri aspektidega tegelemiseks. president Juncker rääkis oma Euroopa Liidu olukorda käsitlevas kõnes meetmete paketist valimiste turvalisuse tagamiseks, et selle probleemi eri aspektidega tegeleda kõigepealt küberturvalisus ehk siis äh, tavaliste küberrünnakute ennetamine, mida võime näha valimiste kontekstis ning äh, meil on sellega seoses olemas NIS võrgustik, küberturbe ekspertide võrgustik, kes on teinud ettepanekud meetmete osas, mis tuleb rakendada ja millega me tegeleme siis on meil probleem eh, mitmesuguste sissehäkkimistega, libauudistega, eh, manipuleerimisega eh, küberkanalites ning tegeleme sellega koostöös volinik Gabrieliga. ning eesmärk on leppida kokku käitumisjuhendis libauudistega tegelemiseks ja, ja see on nüüd praeguseks kokku lepitud äh, peamiste platvormidega ning siis terve rida küsimusi seoses andmekaitsega ning äh, kaeve teel saadud isikuandme väärkasutusega, mis on samuti seotud äh, mikrosihitamisega poliitilises kontekstis, kas siis poliitilistes reklaamides või poliitiliste sõnumite kujundamisel ning siin on terve rida võimalusi, kuidas selle probleemiga tegeleda, kõigepealt vabatahtlikul alusel platvormidega läbi rääkides, teiseks äh, läbi meetmete, mis on suunatud äh, poliitilistele erakondadele, millest rääkis president Juncker oma kõnes ning äh, millega tegeleb volinik Jurova, ning üks nendest meetmetest on kiiresti muuta Euroopa erakondade rahastamise reegleid nii, nii, et kui näidatakse, et erakond ei tee seda, mida üldise andmekaitse määruse põhjal äh, nõutakse äh, isikuandmetega seoses, siis äh, võiks kaaluda ka sanktsioonide rakendamist. mitmed nendest küsimustest on seotud teemadega, millest teie rääkisite Facebookiga seoses ning äh, resolutsioonis, mille te vist täna vastu võt-, võtsite. nii et äh, seda niimoodi kiiresti lugedes ei näe ma vastuolu selle vahel, mida meie räägime, mida teie rääkisite, võib-olla mõnes valdkonnas peaksime meie täiendavad meetmeid võtma, aga me oleme valmis seda teiega arutama, aitäh! tänan! meil on terve rida kolleege, kes soovivad sõna määratud on meil raportöör ja kahjuks küll ainult üks variraportöör, aga proua Stevens, kas soovite võtta sõna ja rääkida sissejuhatavalt sellest teemast enda poolt? aitäh! meil, tervitan kõiki tänasel pärastlõunal, tahaksin alustada kõigepealt sellest, et tänan volinik Kingi äh, ja tema meeskonda selle ettepaneku eest. meil on vaja võidelda terrorismiga sõltumatult sellest, kus see toimub ning see on tõsine probleem, see terrorism, terrorismi probleem. probleem nii riiklikul tasandil kui Euroopa tasandil. ma olen kaasraportöör selle teemaga seoses ning olen hästi kursis, kui palju meil on vaja teha, et muuta siin poliitikat ja õigusakte sellepärast et terroristid uuendavad oma lähenemisi. ja me peame säilitama valvsuse, et ennetada rünnakuid ja neid takistada. islamiriik on vaid üks näide terroristlikust organisatsioonist, olgugi et see on üks ekstreemsemaid näiteid, kus on tõesti üritatud luua terroristlikku riiki, olgugi et praegu on nad kaotanud lahingud Iraagis ja Süürias aga nüüd nad üritavad oma mõju levitada läbi teiste kanalite ning äh, tagajärg on, et äh, see püha sõda on, nõndanimetatud püha sõda on jõudnud siduskeskkonda märksa enam kui varem ning juhiseid äh, saadetakse inimestele, kes on lihtsalt enda juures kodus, juhiseid, kuidas toime panna rünnakuid ja neid juhiseid on väga lihtne leida platvormidel internetis. lisaks on toime pandud lisaks on toimunud mitmed küberoperatsioonid, mille käigus on tuvastatud äh, ulatuslikku terroristlikku sisu, nii et eelmisel nädalal madalmaades tehti ettepanek no, seoses võitlusega Vene, ka Venemaa katsetega sekkuda Haagis ja ja mujal toimuvatesse protsessidesse, nii et meil on nii füüsiliselt kui ka siduskeskkonnas vaja niisugust asja, niisugust asja tõkestada ning äh, mina ja samuti teised sidusrühmad on valmis tegema koostööd teie kõigiga selleks, et, äh, et, et kehtestada asjalik õigusakt. aitäh, Helga! Äh, variraportööride plaanis on see üsna uus teema, meil on ainult proua Tati määratud rahvaprotest variraportööriks ja tema Äh, saadab oma küsimused kirjalikult, sellepärast et tal on hääl ära. kas on veel üks äh, variraportöör määratud? proua Jolie roheliste poolt, aga tema läks kahjuks ära. kas on selle teemaga midagi, mis inimesed minema ajab? kas on veel variraportööre, kes soovivad lahkuda? Helga, mida sa küll oled teinud variraportööridega? no hüva, rohkem variraportööre ei ole ja siis äh, võtame nüüd kogenud kolleegid, kes selle teemaga kursis on. Birgit Sippel, palun esimesena. aitäh! esimees ning tänan, volinik, teid sissejuhatava ettekande eest. ma usun, et kõik me oleme päri sellega, et et terroristlikul sisul ei tohi lasta levida ja inimesi mõjutada. aga siin on probleemiks sageli äh, nüansid esimene küsimus, mis sul on, on miks on meil vaja uut ettepanekut, sest kui mingi asi on ebaseaduslik äh, mittesiduskeskkonnas või siduskeskkonnas, siis tuleb see ju niikuinii maha võtta. kui meil on näiteks ebaseadusliku sisuga raamat, mida müüakse poes, siis äh, tuleb see müügilt eemaldada. miks on meil siis vaja eraldi õigusakti siduskeskkonna jaoks? seda kõigepealt. teiseks me ei räägi siin tegelikult lihtsalt ebaseaduslikust sisust, me räägime terroristlikust sisust. kas teie jaoks on mingi eristus ühelt poolt ebaseadusliku ja teiselt poolt terroristliku sisu vahel? kas meil on mingi ühine arusaam sellest, mida me silmas peame, kui me räägime terroristlikust sisust? ja kas teil on liikmesriikidega ühine arusaamine seda siis selleks, et vältida olukorda, kus ühes riigis üks asi on lubatud ja teises keelatud. teine küsimus. Te märkisite, et meil on vaja, et õiguskaitseasutustel oleks võimekus nende probleemidega tegeleda ning märkisite, et mõnedes liikmesriikides on see võimekus olemas. ja ma ei jõudnud seda teksti üksikasjades läbi lugeda, aga võib-olla te saaksite selgitada, mida tähendab siis niisugune võimekus nende probleemidega tegeleda kas see on personal, kas see on tehnilised võimalused või mida, mida te silmas peate? aitäh! Äh, positiivses plaanis on väga hea, et me praegu definitsioonidest räägime, sest me kõik oleme osalenud äh, seminaridel või vähemalt mõned meie liikmed on käinud, kus väga üksikasjadesse on süvenetud selles teemas terroristliku sisuga seoses ja sellega võitlemises osas. nii et definitsioonide teema Äh, on väga oluline. et kuidas kasutajatel suunatakse muud informatsiooni ja kolleegid teavad, mida ma silmas pean. igal juhul sellele küsimusele tasuks anda mm, niisugune asjalik vastus, sellepärast et terroristlik ja ebaseaduslik, need asjad vajavad selgitamist. järgmisena Natalja Kriisberg, palun. Euh. aitäh! Claude. ning tänan volinik Kingi. tänan teid, et olete siia tulnud sellele esimesele arutelule seoses uue komisjoni ettepanekuga terroristliku e, sisu eemaldamise kohta siduskeskkonnast ja e, ma vabandan juba ette, sest ma tõenäoliselt ei, ei saa ära oodata teie vastuseid, ma pean ära minema, kuna me ajas maha jäime ja isegi variraportöörid on osaliselt lahkunud. aga tahtsin öelda, et terrorismivastase võitluse komisjoni ja liibekomisjoni liige olen, need on erikomisjonid. ja minul on väga hea meel näha seda konkreetset ettepanekut, mille te olete esitanud. ning millega kolleegid Helga Stevensi juhtumisel hakkavad tegelema tegemist on minu hinnangul väga olulise, põhimõttelist tähtsust omava eelnõuga ning ähm, selle teemaga seoses on juba päris palju kommentaare ka, mida ma olen lugenud. ning äh, siin on olemas ka, ka hea ja tasakaalustatud juriidiline alus sellele ja rääkides tasakaalust, tuleb meil teha koostööd äh, targalt üheskoos selleks, et, et leida tasakaal, mis, äh, mis ei pruugi, mille leidmine ei pruugi osutuda lihtsaks. arvestades neid äh, riske, mis meil siin on lahkuminevateks, lahknevateks tõlgendusteks ning te rääkisite ka eelmise nädala Strasbourgis juba sellest, Eh, võimalusest Euroopa Liidu poolt osutada abi väikestele platvormidele niisuguse sisu tuvastamisel, terroristliku sisu tuvastamisel. mul on eh, ainult üks küsimus, võib-olla ma jõuan ka vastuse ära oodata, aga kui ei, siis vabandan juba ette. Eh, kuuleksin hea meelega teilt natuke pikemalt selle tasakaalu kohta Äh, mis meil on seoses Europoli tegevusega, ma mõtlen Europoli üksust, kes tegeleb äh, niisuguse sisu tuvastamisega internetis. aitäh, Natali. Cecil Kienge, palun. või Katariina sina, sina alustad, Katariina, palun siis. aitäh ja vabandan, et ei saanud alguses kohal olla, aga täna nagu tihtilugu juhtub, et libu konti koosolekud on samal ajal ning seega ma ei saanud siis, ma pidin sõna võtma ka e-, eelarve kontrolli komisjonis. ja aitäh ka kolleeg Kengele, kes mulle praegu sõna andis, sellepärast et äh, me oleme juba varem neist teemadest rääkinud volinikuga. oleme arutanud sellest, et äh, internetis õhutatakse vägivallale. oleme rääkinud sellest, kuidas äh, ära kaotada selline sisu, maha võtta ning oleme rääkinud ka sellest, kuidas tagada, et oleksid need otsused sisu kohta leiaksid ka jõustumist, aga täna tahaksin juhtida volinik Kingi tähelepanu järgmisele, ma tahan kõigepealt teid tänada, sellepärast et te, te alati olete nii siin Liibes kui ka terrorismikomisjonis, kui neist teemadest juttu on. tahaks rääkida ühest teisest eriti delikaatsest aspektist. järgmistel valimistel, järgmised valimised on tulemas ja ma tahaksin küsida, kuidas komisjon plaanib tööd jätkata selleks, et tagada et ei teki eh, olukorda, kus eh, läbi interneti sekkutaks valimistesse ja mõjutataks seda. see on väga oluline paljudeski aspektides, eriti just demokraatia seisukohalt. And, uh, aitäh, jah, volinik mainis ka seda, aga eh, küllap ta räägib sellest pikemalt. Cecil, palun. kas sinu küsimus juba kahti? ma tean, et sa eelmisel korral ka jäid sõnast peaaegu ilma, nii et ja ei saanud Avramopolselt küsimust küsida. igal juhul oled sa üks kenamaid liikmeid siin komisjonis üldse, tahtsin sulle seda ütelda. järgmiseks, Mikael Pooni. Thank you very much uh,, commissioner for aitäh, härra volinik, väga selgesõnalise sõnavõtu eest ja ma arvan, et me peame kiiresti tööga jätkama. selleks, et edukalt võidelda ebaseadusliku sisu vastu internetis. täna on räägitud erinevatest teemadest, väikestest platvormidest, selgetest reeglitest ja samas ka põhiõiguste kaitsest, kõik see on selge, aga ma tahaksin ütelda midagi valimistegevuse kohta. meil kahe nädala pärast toimuvad kohalikud ja regionaalvalimised. ma usun, et on äärmiselt äh, oluline, et Euroopa tasandil oleksid olemas teatud reeglid, äh, mis puudutaksid esiteks läbipaistvust ja äh, aruandlust igasuguse poliitilise reklaami kohta see on väga oluline, mitte ainult seetõttu, äh, mis Venemaa teeb, see on ilmselge, aga teisalt on palju teisigi osapooli, kes tahavad mõjutada valimistulemusi. teiseks, me peame välja töötama paljud paremad vahendid selleks, et võidelda libauudiste vastu, see lihtne ei ole, aga ma usun, et äh, koostööplatvormide ning ettevõtetega on siin oluline. Poolas näiteks me räägime käitumisjuhiste väljatöötamisest kodanikele, ettevõttele, vabaühendustele valimiste ajaks just. ja viimane punkt, mis on väga oluline. kuidas tagada seda, et äh, robotid ja automatiseeritud info, äh, mis tegelikult tagab äh, suure mõõtmelise info levitamise kuidas tagatakse, et ka nende puhul ikkagi poliitilised erakonnad, komiteed eh, allkirjastaksid poliitilise sisu, nii et ei kasutataks selliseid eh, roboteid internetis. sellepärast, et nemad ju ei kuulu kellelegi, nad ei pane allkirja alla. me peame leidma lahenduse. meil on ka eri eh, töörühm oma fraktsioonis, mis hoiab silmal olukorral peal ja vaatab, mis toimub internetis kuidas fraktsioonid käituvad ja ma usun, et pärast valimisi kahekümne esimesel oktoobril saame me teile ka raporti edastada, sellepärast et tegemist on nüüd põnevate kogemustega selles uues olukorras. palun, Anna Hed. Tack så mycket. Ja, kampen mot terrorism och inte minst... Aitäh! võitlus terrorismi vastu ning kogu ennetustegevus atentaatide ärahoidmiseks on meie jaoks üldse kõige olulisem ning eksperdid samuti on seisukohal, et meie ühiskonnad selleks, et äh, terrorismi, äh, peavad leidma vahendid selleks, et terrorismiga toime tulla, mida toodavad sellised organisatsioonid nagu Daesh. me peame terrorismi sisu kustutama siin, aga näen ka teatud äh, kahtlusi ka sõnavabadusega seoses. ma tahaksin, et oleksid teatud erandid spetsiifiliste meediakanalite jaoks sellel peaks olema ka õigus kaitsevahendite kasutamise võimalus sisu võidakse, hinnatakse liikmesriigiti esi-, erinevalt. muuhulgas puudutab see eelkõige sanktsioone ja trahve, mis võib-olla kehtestatakse väga kiirelt. lisaks sellele on komisjoni ettepaneku puhul problemaatiline see, et äh, siin äh, muidugi lähtutakse terrorismivastase äh, võitluse ettepanekust, ma arvan, et sellega tuleb tööd teha, kõik fraktsioonid suhtuvad sellesse tõsiselt. ja me peame saama oma otsused vastu võtta ka olles täiel määral teadlikud äh, äh, kõikidest aspektidest, millel on tõsised tagajärjed. ma tahaksin tänada volinik Kingi tehtud töö eest, loodan, et me suudame seda ettepanekut veel parandada. Thank you, Anna. Uh, Juan Fernando, please. Juan Fernando, palun. Commissioner. aitäh, härra volinik. Te tutvustate siin komisjoni ettepanekut terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta. siin mainitakse eraldi ka parlamendipoolseid muresid. osad neist muredest on seotud just nimelt sellega, et liikmesriikide kriminaalseadustik äh, on erinev äh, terrorismi sisu osas. siiani pole sellest räägitud, aga see on seotud sellega, et teatud hall tsoon on tekkinud terrorismi veebisisu vahel. ja selle vahel, mida mõned peavad jällegi sõnavabaduseks nagu näiteks terrorismi ülistamine. vahel on siin keerukas vahet teha, kas tegemist ei ole mitte. kui tegemist on laulude või räpiga või mingite muude üllitistega äh, ajaveebipidajate poolt kes võib-olla väljendavad oma mõtteid hoopis. tahaksin kuulda, mis on teie arvamus selle kohta. kas te olete sellele mõtelnud, sellepärast et on palju juhtumeid Ja ka kohtu ette jõudnud. muuhulgas Hispaanias, meil on äh, räppar ka Belgias, kes taotles varjupaika Belgias, sellepärast et teda on taga kiusatud ähm, tema muusika pärast, mis olevat solvanud äh, kuningakoda. Eh, ehk siis olevat äh, ta õhutanud vägivallale. selline on praegune olukord, nii et ma tahaksin, et võib-olla natuke peaksite ka sellel äh, teemal seda muret oleme me varem ka väljendanud parlamendi aruteludes, aitäh! aitäh! viimane kõneleja. kui ma kedagi unustanud ei ole, Theresa, palun. suur aitäh! ma üritan teha lühidalt ma olen juba saanud äh, rääkida sellest küsimusest, tegin seda mõned päevad tagasi terrorismikomisjonis. aga see ühtib sellega, mis Juan Fernando ütles, ma arvan, et meil on vaja definitsiooni terrorismi kohta, sellepärast et praegu on probleemiks see, et meil ei ole ühtset terrorismi definitsiooni ja muidugi mõista ei ole ka selle kohta, mida peetakse üleskutseks terrorismile. Hispaanias on tegemist kuriteoga, kuid ma usun, et mujal mitte ilmtingimata. ma arvan, et me peaksime välja töötama ühise Euroopa seadusliku raamistiku justiitskoostöö vallas. me ei saa rääkida ohvrite kaitsest, kui ilmselgelt ei ole ühtset äh, poliitikat meil ohvri äh,, kuritegude kordasaatjate suhtes. Belgias on tõesti tegemist äh, räpilauljaga, kes äh, alandas ohvreid äh, ja nii edasi. samuti me teame, Belgias on olnud ka terroriste, kes on kuritegusid korda saatnud, nüüd teda süüdistatakse selles, et on ka kaks muud kuritegu korda saanud. Hispaania on nõudnud väljaandmist. kuriteod saadeti kokku korda siis tema päritolulinnas Sevillas. tema on aga siin Belgias nüüd, väidetakse, et ta on uut elu alustanud, suurepärane, aga ikkagi ta oli varem terrorist, oli kurjategija, mõrvar ja meil on väga raske nõustuda taolise olukorraga, ma tean, et sellel ei ole nüüd suurt pistmist veebisisuga, aga ma arvan, et me peaksime ikkagi silmas pidama ka selliseid olukordi, mis ka tänapäeval eksisteerivad. ma usun, et kui me räägime ohvritest, siis me peame silmas pidama seda, mis ohvritest saab ja me peame üles näitama täielikku solidaarsust nendega. seega ma usun, et kui me siin terrorismist räägime, siis me ei tohi kuidagi äh, ohvreid alandada ja terrorismi muuta banaalseks. suur aitäh, kas võin paluda, härra volinik, kuna tegemist on alles esimese arvamuste vahetusega, kuidas te ise reageerite ettepanekule? kuidas, me teame, et ekspertidega on juba kontakti astutud Europol juba tegutseb. ja kindlasti suur osa ettepanekust meid ei üllata, aga inimesed eh, ei ole selle kõigega kursis, siin küsiti definitsiooni kohta ja nii edasi. näiteks leheküljel viisteist räägid sa vastuoluliste vaadete või poleemiliste vaadete avaldamisest. kui me räägime islamistlikust terrorismist või paremäärmuslikust, siis ma tean, et luuretalitused näiteks Ühendkuningriigis tegutsevad, Europol ka ütles sama. selliseid asju on üha rohkem eriti seoses vägivallale õhutamisega, me käsitleme seda kui terroristlikku sisu, kui üha enam tekib poleemikat ka sotsiaalmeedias selle ümber. ehk siis minu küsimus on järgmine, kui te ettepaneku teete, kas siis on plaanis ka teadlikkust tõsta ja kui palju on vaja tegelikult selgitada, millega tegemist, sellepärast et see on tõsine küsimus, suur tähtis äh, õigusloomeprojekt. mina isiklikult usun, et tegemist on hea asjaga, sellepärast et ma ei taha, et teatud asjad üleval oleksid. ma ei taha, et inimesed saadaksid korda vägivaldseid tegusid ei minu koduriigis ega mujal. aga kui ma sellist ettepanekut näen, siis muidugi peab sellega kõik õigesti minema, me ei saa keelustada poleemilisi asju ja suurt segadust tekitada seeläbi. ehk siis kas te usute, et teil on piisavalt ressursse ja aega, et selgitada, millega tegemist? me näeme, et need küsimused tõstatuvad ka tänases arutelus. päris huvitav oleks kuulda selle kohta. vabandan, et see nüüd natuke filosoofiliselt kõlas, aga kui äh, ettepaneku sisuga tutvuda, siis see on päris oluliseks teemaks. ja ma tervitan seda arutelu, ütleb volinik King. ma ei taha mingil juhul liigselt tagant kiirustada seda ettepanekut ja mitte seda piisavalt põhjalikult analüüsida. tahan töötada koos teie ja teistega, kes on seotud selle ettepanekuga ja ette valmistada ka selgitused selle kohta, milles asi on ja milles ei, asi ei ole. mida see ei puuduta, see on ka oluline, me ei tee ettepanekut äh, tsenseerida midagi me sihime teatud veebisisu, aga me tahame selle väga täpselt ära määratleda kogu Euroopas ühtse definitsiooni all, mis äh, siis äh, määratleb ära terrorismi veebisisu. Sippel küsis ka selle kohta ja see ongi põhjus. me tahame samuti paika panna täpselt reeglid selle, kuidas identifitseerida, kuidas maha võtta seda liiki sisu. siiani tulnud reageeringud kõikjalt Euroopast on positiivsed. on muresid, mis me peame läbi vaatama kõigepealt tehnilisel tasandil, aga ma arvan, et see, mis sa ütlesid, on väga oluline, me peame muidugi tehnilisel tasandil dialoogi äh, pidama ja vaatama, kuidas me selgitame asju ka avalikkusele. ja tulen selle juurde veel tagasi. nüüd platvormid ise on peaasjalikult positiivselt reageerinud. ükski platvorm ei ole ütelnud meile, et nemad seda ei taha. nagu ma alguses selgitasin, suurtel platvormidel on eh, ka ressursside veelgi kaugemale minna, aga väiksematel mitte ja nemad tahavad meie abi eh, reeglite selgitamisel. Ameerika Ühendriikide reageering oli negatiivne. Nad selgitasid eilegi veel, kui eh, me kohtusime koos Avramopolisega, Ameerika Ühendriikide osapoolega, et neile see ettepanek ei meeldi, leiavad eh, me sihi, oleme sihile võtnud teatud ettevõtted, meie ütlesime, et ei, vaid räägime sisust Nad ütlevad, et see on esimese äh, esimese sätte vastu meie ütleme ei, see ei puuduta sõnavabadust. siin me räägime ebaseaduslikust sisust. kui see on ebaseaduslik tänavanurgal, siis miks mitte ei oleks see ebaseaduslik lihtsalt sellepärast, et seda veebis jagatakse. me ei usu, et veebi keskkond peaks olema miski, kus ei ole politseil võimalik tegutseda. Nad ütlevad ka, et see võiks kuidagi innovatsiooni tõkestada. aga nad ei suuda päris hästi, miks, miks peaks mingigi määrus seda tegema. mina ei näe siin küll mitte midagi mis kuidagi tõkestaks innovatsiooni peale terroristlike grupeeringute ja radikaliseerunud isikute innovatsiooni. jah, teil on õigus, me peame selgitusi pakkuma avalikkusele peame selgitama seda tõenäoliselt ka rahvusvaheliselt, aga see mind ei heiduta, sellepärast et see küsimus on nii oluline ma loodan, et koos teiega õnnestub meil kõik need probleemid ka lahendada, mis esile kerkivad. see võib nõuda aega ning jõupingutusi, ma tean, et teil on väga palju asju, äh, väga palju asju arutada ja ma tunnen ennast natukene süüdi selles, et äh, jällegi teie poole pöördun, aga see on tõesti niivõrd kiireloomuline ja hädavajalik. me oleme ka väga selgelt definitsiooniga tegeleda tahtnud, te võite meid aidata, võite meile ristküsitluse korraldada, vaadata, kas me oleme asjad õigesti joonde saanud, me selgelt ütleme välja, et sisu, mida äh, levitatakse hariduse, teaduse või ajakirjanduse poolt äh,, on välja arvatud me üritame selle selgelt välja ütelda, me samuti ütleme, mis on terroristlik sisu. me üritame leida sellise definitsiooni, mis kataks kõiki jurisdiktsioone, sellepärast et osadel on no on äh, karmimad teistes lõdvemad äh, määratlused, seega me oleme koostanud definitsiooni, mis oleks definitsiooniks Euroopa Liidu seaduses, kui te annate oma heakskiidu määrusele ja mis põhineb äh, sellel, millest me rääkisime terrorismivastase võitluse direktiivis. seda oleme arutanud ka ÜRO eritöörühmades, nii et see tuleb siis kahest erinevast allikast, me oleme tõesti väga täpselt paika pannud, millest me räägime ja millest me ei räägi terroristliku veebisisu puhul. me võime samuti viidata teatud organisatsioonidele, mis sellist sisu toodavad. aga see on mõneti väljakutse tõsida, sellepärast et teil on õigus. mitte ainult džihaadi äärmuslaste pärast ei pea me muret tundma, vaid ka teiste rühmituste pärast, keda ÜRO ei ole ilmtingimata hukka mõistnud nii et see on siis üks väljakutsetest, millega me peame definitsiooni väljatöötamisel toime tulema. kui me siin kõik äh, joonde saame, siis ma arvan, et see hajutab paljud teie muredest. seeläbi me näeme selgemini, miks me seda tahame, meil on vaja definitsiooni, mis kehtiks kõikides liikmesriikides. see võimaldab liikmesriikidel ka otsused läbi vaadata ning vähendada mm, koormust väikestele ja keskmise suurusega platvormidele, sellepärast et nad peavad lihtsalt osad otsused praegu ise valmis, äh, ise ära tegema, vastu võtma. ma arvan, et kui me suudame asjad selgeks teha, siis me tegelikult äh, teeme suure teene nii neile kui endile. see on nüüd kõige olulisem, mis peab õigesti minema ja kui see läheb õigesti, siis suudame samuti selgitada miks me selles valdkonnas tegutseme, aga mitte mõnes teises valdkonnas. vahel pöördutakse meie sooviga näiteks Euroopa tasandil võtta meetmeid vihakõne vastu. siin me ei tegele vihakõnega. me tegeleme väga konkreetse teemaga terrorismi ümber. ma ei usu, et oleks väga lihtne ette kujutada viisi, kuidas Euroopa Liidu tasandi seadusandlusega vihakõne vastu võidelda, sellepärast et meil on lihtsalt kultuurilised, ajaloolised ja õiguslikud erinevused. tihti on väga keerukas võrrelda ja lepitada olukordi. aga ma usun, et me teame, mis on terroristlik sisu. meil on siin väga lai konsensus liikmesriikides, mis võimaldab meil selle ka definitsioonis paika panna vahendid. me üritame selgemini välja tuua ka selle, milliseid vahendeid me ootame liikmesriikidelt. osadel liikmesriikidel on oma riiklik süsteem, teistel mitte, nii et hea oleks, kui oleks olemas liikmesriikidel oma personal samuti on võimalus kaebus esitada ning äh, läbi vaadata otsused me leiame samuti, et Europoli rolli tuleks äh, tugevdada. tegemist on äh, rahvusvaheliselt tunnustatud institutsiooniga, kellel on palju platvorme, kellel on võimalus äh, aidata platvormidel välja selgitada, kas tegemist on terroristliku sisuga või mitte. seega siis on meil vaja ka äh, selget süsteemi info jagamiseks äh, korrakaitsejõududega. tuleb jagada infot ka Europoliga, me tahame, et Europol oleks võimalikult kaasatud, aga teate väga hästi, et äh, Europolil ei ole täitev pädevus, seega Europol ei saa väljastada Äh, mingisuguseid äh, otsuseid, vaid liikmesriigid ikka ise saavad seda teha. küsiti ka valimiste kohta päris palju. enne kui te tulite siia, me oleme üritanud vältida eelkõige klassikalisi küberrünnakuid platvormidele, äh, hääletajate registreerimisel äh,, erakondade platvormid ja nii edasi. meie kübereksperdid teevad siin suurepärast tööd. me peame ka andmekaitsereeglite mm, kohaldamist tugevdama, kui volinik Jourovaga töötame siin koos ja samuti tuleb muuta Euroopa erakondade rahastamise reeglid nii, et oleks võimalik ka sanktsioone kehtestada, kui nad ei kaitse neid andmeid, mis nende käsutuses on. aga siin on tegelikult terve, terve rida teemasid. ja alati on keerukas eh, kübermanipuleerimisega toime tulla. eelmisel nädalal koos volinik Gabrieliga lõime esimese eh, heade tavade platvormi tegemist on siis platvormidega, mis vabatahtlikult osalevad ning selgitavad välja, millised on murevaldkonnad, muuhulgas poliitiline reklaam, sponsoreeritud sisu, robotid, info levitamine masinate poolt ja muidugi teadlased ka uurivad juba aset leidnud juhtumeid väga oluline on, et me sellega tegeleme, aga samas me peame samuti ära määrama selle, mida me võime saavutada. ja me peame vaatama ka, mille alusel edu hinnata aasta lõpus, nii kaugele me veel jõudnud ei ole, nii et me peame ka selles osas tööd jätkama erakondade kohta tahaksime, et liikmesriigid ise oma jurisdiktsioonis tegeleksid erakondadega ja kutsuksin neid üles võtma ise samme, tagamaks läbipaistvust selles osas, kui palju nad kulutavad internetireklaamile. ma loodan, et läbi nende meetmete me suudame edu saavutada, aga ma mõistan, et tegemist on äärmiselt keeruka valdkonnaga. suur aitäh, härra volinik! meil ikka öeldakse, et kui tahate, et mis käsi tehtud saab, siis äh, siis tuleb nende poole pöörduda, kes jõuavad. aga me oleme rääkinud Europoli tegevusest, väga huvitav on vaadata, kuidas see mudel toimib, see on suur muutus, oluline õigusloomeline ettepanek. tegemist on ka operatiivselt suure muutusega. aga põhimõtteliselt räägite te väga põnevatest alustest ja tugevatest alustest. nii et loodetavasti suudame meie ka kiirelt edasi liikuda. kas võin reageerida, ütleb Olin King. jah, ma nõustun, aga siin on võib-olla ka üks väike oht nimelt, et võib-olla on see hammustatud tükk liiga suur eks me näeme, aga ma, ma ei usu, et see nii oleks, aga ja usun, et me suudame edu saavutada. ja alustame siis definitsioonist, jah. ja ma usun, siin on veel muudki, mis siis äh, paika lükkub. ei, ei, ega ma seda silmas ei pidanudki, ütleb härra Mures, meil on kolm kuud võib-olla. igal juhul kindlasti suudame hakkama saada me suudame sellega toime tulla, ma ei tea, kas te arvate, et me ei suuda, aga ei, ikka suudame, meie liikmed töötavad vägagi tõsiselt, variraportöörid ka teavad, mida nad teevad. vaadata kas või eelmist komisjoni, kui te näed, vaatate, millega me oleme tegelenud, oleme väga kiirelt äh, nimetanud raportöörid ja edasi liikunud. kui nüüd vaadata ka seda, kes me eelmisel nädalal nimetasime raportöörideks siis samamoodi jätkame ka terrorismi sisu puhul. me oleme igastahes pühendunud selle probleemiga toime tulemusel, suur aitäh selle ettekande eest ja aitäh ka kolleegidele. meil on olnud väga pingeline päev ja see oli ka samas väga huvitav, kindlasti tutvun ka ettepanekuga põhjalikult. aitäh, Helga ka selle eest, et tööga alustati, kui kõik variraportorid ka kokku tulevad, siis saab edasi liikuda ja vaatame, kuidas edasi liigume. suur aitäh, kolleegid, kannatlikkuse eest ning selle eest, et te olete panustanud, aitäh! So dear colleagues, uh, we, um, we start uh... kallid kolleegid, päevakorrapunkt number neliteist. tervitame siin kogu südamest UNHCR-i uh, Vahemere keskosa olukorra eriesindajat Vincent Cocciatelli ja Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni Euroopa Liidu piirkondliku büroo direktorit Eugenio Ambrosi suur tänu, iseäranis Vincent, äh, sulle suurelt tehtud töö eest. suur tänu sulle, suur tänu sinu töötajatele. Äh, meil on väga hea meel, et äh, te olete andnud meile võimaluse suvel suhelda nende väga tähtsate ja raskete teemade küsimuses. suur tänu ka Eugeniule, sellepärast et Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon teeb ära üüratu töö ning ähm, jällegi meil on hea meel olnud koostöö eest suvel. see on olnud ähm, meie mitmete tööteemade vallas tehtava töö aluseks, ähm, varjupaigaamet ja nii edasi ja nii edasi mõlema organisatsiooniga on meil olnud äh, teha koostöös, on meie liikmetele oluline ja tuletan teile meelde, et meie koosolekut kantakse internetis üle, nii et äh, seda jälgitakse ka mujalt, mitte ainult siin saalist, äh, nii et äh, meid ei kuule mitte ainult need, kes füüsiliselt on täna siin kohal. suur tänu teile, et olite valmis pühendama oma aja meie, meile, et rääkida viimastest suundumustest teemal Vahemere kesk, olukorra keskosas ja olete valmis rääkima viimastest arengutest, nõukogu ettepanekutest. Te olete kursis sellega, mis toimub Liibüas ja nii edasi, kui keegi sellest piirkonnast midagi teab, siis äh, teab ta ka seda, et teie roll on siin väga oluline. oleme väga intensiivselt teinud selles küsimuses tööd tänase pärastlõuna jooksul. volinik Abramopoulos käis siin, teised kolleegid võtsid sõna ja meil oli väga raske meile eraldatud ajast kinni pidada, seetõttu oleme natuke hiljaks jäänud, vabandan, ja seetõttu minu sissejuhatus jääbki nii napiks. kõigepealt annan sõna teile lühikeseks sissejuhatuseks ja siis saab äh, Eugenio sõna. ja pärast on meil plaanis küsimused, palun, olge lahked. suur tänu, äh, suur tänu libekomisjonile kutse eest et me ja võimaluse eest teiega oma mõtteid jagada. suur tänu teie komisjonile ka Äh, koostöö eest ja ka rahvusvahelise rändeorganisatsiooni koostöö eest. mõningad liikmed on kirjutanud meie organisatsioonile avaldades muret selle üle, mida me teeme või täpsemalt öeldes selle üle, mida me ei tee Liibüas. ja ma räägin nendest teemadest ka, aga kinnitan, et ametlik vastus on juba teel teie poole ja tahaksin tänada teid varjupaigas reformi vallas tehtud töö eest meie jaoks on reformi, äh, ühise Euroopa varjupaigasüsteemi reformi lõpuleviimine prioriteet. oleme selle paketi kallal koostööd teinud kaasõigusloojatega juba mõnda aega, jätkame omapoolset äh, asjatundja teadmiste jagamist ja enne juunikuist äh, ülemkogu valmistasime ette piirkondliku randumismehhanismi ettepanekud mehhanism on siin oluline sõna, see mehhanism peaks, pidi alati olema täiendavaks äh, meetmeks varjupaigasüsteemi reformile, see ei pidanud seda asendama mitte ühelgi moel, täiesti selge on see, et me ei saa nõuda, et Vahemere teisel pool paiknevad partnerid teeksid seda, mida meie ei ole valmis siin Euroopas tegema me tahame, et see oleks selge, sellepärast et meie ettepanekust äh, on valesti aru saadud mitte ainult Euroopas, vaid Põhja-Aafrikas. nüüd äh, oleme tekkinud äh, jah, sellist, tekitanud sellise üldise rahulolematuse erinevate osapoolte vahel, aga ärge saage sellest valesti aru, kõik kannavad vastutust ja selle ettepaneku aluseks on vastutuse jagamine mõlemal pool Vahemerd. me ei taha vastutust ühelt poolt teisele üle kanda mis puudutab Liibüa olukorda, siis eh, tegelikult ega palju ei ole siin rääkida edusammudest. pärast viimast eh, kohtumist on eh, taas toimunud võitlemine, olukord on väga volatiilne ja sõjalised rühmitused klammerduvad võimu külge ja, ja ei lase rahvusliku kokkuleppe valitsusel juhtida ja see on tekitanud murettekitava keerulise humanitaarolukorra, mõningad kinnipidamiskeskused on kinni pandud, mõned, mõnedes piirkondades on pagulased ja äh, rändajad põgenenud nendest keskustest, mõned on kaduma läinud, mõned püüti kinni, mõned said äh, inimkullerid kinni ja nad kadusid incommunicado, nii et äh, Eesti juurdepääs on keeruline. kuu poolteist tagasi sain äh, rääkida teile täie kindlusega äh, sellest, kuidas Liibüa rannikuvalve inimesed toovad inimesi ähm, nendele randumisplatvormidele, aga täna meil ei ole enam juurdepääsu julgeoleku põhjustel nendele platvormidele ning meid on ähvardatud meid ei ole kohapeal olemas, mõnikord õnnestub meil äh, mõni oma partner sinna saata, aga mitte süstemaatiliselt. nüüd äh, me teame samas, et äh, see entserandumine ei ole probleem, see, kuidas, kus see piirkond, kuhu inimesed jäävad kaheks-kolmeks kuuks, oluline on see, mis pärast juhtub, kogu turvavõrk, mis peaks käivituma pärast seda, mis juhtub siis järgneva kahekümne nelja, kahekümne, neljakümne kaheksa tunni jooksul pärast randumist. Liibüa puhul on kõigepealt see randumine, esimene etapp, mis kestab paar tundi, pärast seda inimesi tavaliselt, inimesed tavaliselt viiakse kinnipidamiskeskustesse ähm, ja mõned inimesed lähevad tee peal kaduma, nad ei põgene, vaid nad müüakse lihtsalt inimkauplejatele, kes kasutavad neid ära kas põllumajandussektoris või ehitus- ehitustel, mõned inimesed, paljud inimesed, tuleb öelda, kaovad teel vandumisse paigast kinnipidamiskeskusesse. Liibüas on ametlikult kolmkümmend kolm kinnipidamiskeskust, viis Tripolis, kümme läänes, viis lõunas, kolmteist idas. ja olukord võib muutuda järgmisel nädalal ja seetõttu on kõik väga raskesti prognoositav. me saame käia kolmes Äh, kinnipidamiskeskuses äh, kas läänes äh, või Tripolis kolm nädalas, nii suur on meie võimekus. me ei käi kõikides nendes keskustes käia iga nädal ja me ei saa igal pool kogu aeg kohal olla ja loomulikult diasporaa kogu Euroopas avaldab muret, et üks või teine sugulane on kadunud ja nad tahaksid saada abi, nad tahaksid, et nende sugulased saaksid nendest kinnipidamiskeskustest välja, aga meil ei ole juurdepääsu enam. sellist probleemi meil varem ei olnud, me kas ei saa siis loa või kui me kohale tuleme, siis neid inimesi ei ole enam nendes kinnipidamiskeskustes, need on ilma meile teatamata viidud mujale. ja meil on ka probleeme sellega, kuidas tagada meie personali turvalisus, kui nad käivad nendes kohtades. kui me viimane kord, kui ma viimane kord siin käisin, siis me rääkisime sellest, et võib-olla saaks avada nii-öelda transiidikeskus Tripolis Euroopa Liidu rahadega, see keskus on valmis juba juunikuust alates, seal on kaks tuhat kohta, aga me ei saanud, me ei ole paraku saanud seda veel avada ning äh, on tõsine oht, et sellest tekib äh, järgmine kinnipidamiskoht, me püüame mõningate, mõningate väljakutsetega, mõningate probleemidega veel oma partneritega komisjonist ning äh, oma partneritega Liibüast toime tulla, neid lahendada ja olukord paraku ei parane eriti kiiresti. niisiis, mis puudutab koostööd Põhja-Aafrika riikidega, mis puudutab koostööd Põhja-Aafrika riikidega, siis ärgem loogem mingisuguseid äh, ulmaid sellest, et meil on mingisugune suur üldplaan, kõikides riikides on oma mehhanismid, Marokos, Tuneesias, Alžeerias, me saame nendes tööd teha, me oleme teinud äh, juba mõnda aega, meil on oma kontorid seal, meil on randumismehhanismid, meil on ka kontrolliks ning päästmiseks mehhanism olemas Vahemeres ja süsteemid on erinevad nendes neljas riigis. Need süsteemid ei ole suurepärased, aga see ei tähenda seda, et need süsteemid üldse ei toimiks. on mõningaid algelisi vastuvõtu mehhanismi äh, laadseid äh, süsteeme ja me peame neid lihtsalt edasi arendama selleks, et mingil hetkel oleks paigas korralik administratiivne ja õiguslik raamistik. seda praegu ei ole, teie poliitilist toetust on vaja, et see tõesti teoks saaks ning need riigid peavad samuti saama osaks äh, tuhande üheksasaja viiekümne viienda aasta konventsioonist, aga see protsess võtab aega ning me peame vastutustundlikult koostööd tegema nendes küsimustes. mingite suurte avalduste tegemine võib tekitada tagasimineku, tagasilöögi üldises töös meie selle, selle piirkonna töös. ja viimane kommentaar olen kuulnud väga palju, et Euroopa Liidud ütlevad, et Marokos, Tuneesias ja Egiptuses tuleks rohkemat ära teha, miks te ei tee midagi enamat. aga meie rahastamise määr äh, Egiptus on nelikümmend äh, kaks protsenti, Marokos kakskümmend kolm ja Tuneesias kuusteist protsenti. nii et ma tunnen tõsist muret sellega, et meil on raske siin solidaarsust Euroopas rääkida, aga solidaarsus Vahemere, meretaguste riikidega ei ole ka alati ideaalne. ja nende arvude tõttu kõikides nendes riikides oleme me sunnitud oma programmi tegevust kärpima me saame ainult viisteist protsenti, viiteistkümmend protsenti Maroko pagulasi aidata ja kakskümmend protsenti Egiptuse äh, pagulastest, eelmisel aastal oli see näitaja nelikümmend protsenti, nii et meie abistandardid äh, on muutunud äh, al-, nõrgemaks ning äh, need riigid, äh, need inimesed, keda me ei saa aidata, tõenäoliselt liiguvad naaberriikidesse, see peaks meid üllatama. ja me ei räägi siin nendest kinnipidamisest või isoleerimisest, aga kui me tahame, et need inimesed äh, seaduspäraselt liiguksid, siis me tõesti peame tõsiselt aitama neid Põhja-Aafrika riike ja meil peavad olema paigas programmid, mis võtavad arvesse inimeste vajadusi, praegusel hetkel meie abistandardid on küll Äh, alla igasugust arvestust. nii et äh, suur tänu, et te olete oma otsustusprotsessis meie püstitatud eesmärke ka toetanud. aitäh teile! ja ma tahaks teile öelda, et tõesti meie komisjon tahtis äh, nii väga teid näha ja me olime sunnitud suruma teid siia kohale Äh, päeva lõppu, meil on väga vähe aega ja meil on väga vähe liikmeid praegusel hetkel kohal ma ei taha, et need kolm kogenud liiget, kes siin kohal on, ära kaoksid. Jüri, võib-olla sa saaksid lühidalt teha, sellepärast et siis saavad kolleegid ka küsimuse esitada ja minul on äh, ka paar küsimust. katsuge palun lühidalt teha, siis meil on võimalus rohkem küsimusi esitada, sellepärast et äh, siis meil lihtsalt äh, lühike dialoog hakkaks. mulle meeldiks see rohkem. suur tänu! suur tänu ka meie poolt, ütleb Jüri Ambros. mul on väga hea meel olla täna siin teie komisjonis, et jätkata meie dialoogi ning rääkida Vahemere keskosa olukorrast ning randumismehhanismist. Vincent äh, juba rääkis sellest, äh, loomulikult ma olen täielikult päri kõige sellega, mida Vincent ütles, lisaksin omalt poolt ainult mõningad märkused. kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu sellele, mida te tõenäoliselt teate, aga siiski, äh, mis on väga oluline paradoks, Euroopas, mis puudutab kesk, Vahemere keskosa ja Aafrika põhjaosa, siis võib öelda, et äh, eelmise aastaga võrreldes Euroopasse saabujate arvud on äh, tõesti märkimisväärselt väiksemad, äh, ka võrreldes üle-eelmise aastaga on need arvud väiksemad tipptase saavutati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja nende saabumisega tuldi toime kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kui tuli miljon inimest, siis on olukord märkimisväärselt paremini kontrolli, kontrollitav, kui saabus kaheksakümmend tuhat inimest siiani. aga inimesi tuleb küll vähem aga võib öelda, et surmajuhtumite arv on paraku samal ajal kahekordistunud Vahemeres ja nüüd on Vahemere ületamine ohtlikum kui varem. ning ähm, reaktsioon Euroopas on olukorrale veelgi kaootilisem ning kriisilaadsem, kui see oli seda kaks aastat tagasi. teine paradoks, kui seda nii võib nimetada on asjaolu, et äh, seisame silmitsi tõesti surmajuhtumite arvu tõsise kasvuga ning äh, samal ajal on võetud meetmeid, äh, mille tõttu päästeoperatsioonid merel on keerulisemad, vabaühenduste laevu laevade tegevust peatatakse. veel hiljutiseni oli neil võimalus tegutseda ja nad päästsid umbes nelikümmend protsenti kõikidest neist, keda on Vahemeres päästetud. nii et rohkem surmajuhtumeid ning jällegi samas langetame otsuse, et me peame krimina-, et me kriminaliseerime nende tegevuse, kes on kogu selle protsessi käigus elusid päästnud ning äh, olen tõsiselt mures, et paistab, et mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides äh, isegi humanitaarabi pakkumine ebaseaduslikele sisserändajatele on kriminaalkuritegu. seetõttu on süsteem väga raskesti rakendada. ma ei hakka randumisest rohkem pikemalt rääkima, mainiksin ainult seda, et äh, me ei taha kuidagi asendada seda, mis peaks aset leidma vastuvõtu, ühise varjupaigasüsteemi vastuvõtu ning rakendusmenetluse käigus. see mehhanism, millest me siin räägime, on mehhanism, mis peaks täitma selle vahetu lünga, mis, mida on vaja täita selleks, et päästa elusid ning aidata neid edasi, kelle elud on päästetud ning seda mehhanismi saab luua ainult siis, kui Euroopa Liidu liikmesriigid hakkavad vastutust omavahel jagama proportsionaalselt, nii et dialoog Põhja-Aafrikaga ja nende panus lahendusse oleks ka õigustatud, kuni Euroopa Liidu liikmesriigid ei näita üles solidaarsust, siis Põhja-Aafrika riigid samuti ei ole koostöövalmid ega ole valmis läbi rääkima mõtestatult mitte ühegi piirkondliku mehhanismi üle, nad jätkavad tegevust nii, nagu nad on seda teinud ja nagu Vincent kirjeldas. samuti tuleb arvesse võtta seda, et samal ajal, kui me palume teistel riikidel Põhja-Aafrikas aidata meid Euroopas, siis me peame arvesse võtma juba seda, mida nad teevad, nad juba viivad äh, läbi päästeoperatsioone ja võtavad vastu neid, kes tulevad ma tahaksin äh, lihtsalt öelda, ütleb esimees, et tõlge lahkub äh, paari, tõlgid lahkuvad paari minuti pärast, nii et ma annaksin kõigepealt proua Kiengele küsimuse äh, esitamiseks sõna. meil on siin inglise keelt kõnelevad teie inimesed kohal, aga proua Kienge saab kõigepealt sõna, sellepärast et tõlge lah-, tõlgid peavad lahkuma kohe ja teie saate inglise keele rääkimisega hakkama. Kienge, proua Kienge, palun, esitage oma küsimus kohe ja siis proua Spinelli ja siis härra Lopes Aguilar, palun aitäh, Toot! tegemist on teemaga, mida jälgin väga suure tähelepanuga, eriti ka seetõttu, et olen Itaaliast, kus on vägagi julgeid samme nii-öelda astutud, mis seavad kogu süsteemi küsimärgi alla, aga kaks lühikest küsimust ma tean, et me räägime regionaalsetest platvormidest praegu, seeläbi paljud liikmesriigid äh, lükkavad vastutuse äh, teiste õlule lõuna poole Euroopa Liidu liikmesriikide lõunapiirile. ma arvan, et me peaksime vaatama paremini seda, kuidas jagada liikmesriikide vahelist äh, vastutust ning solidaarsust ja teine küsimus, vabaühendused, ka mina tahaksin pigem tänada neid vabaühendusi, üksteist vabaühendust on ka Saharovi auhinna lau- ähm,, kandidaadid. Äh, otsimis- ja päästetegevuse peab jätkama, need vabaühendused peavad äh, pööra-, pöörduma tagasi merele oma tööd jätkama, ma tahaksin küsida äh, millised on teie arvamused selles küsimuses, mis te arvate pikemas perspektiivis tegelikult, sellepärast et praegu me räägime ainult lühiajalisest lähenemisest, aga mis te arvate pikast perspektiivist, aitäh! suur aitäh, Cecil, Barbara Spinelli ja siis Juan. aitäh! ma tahaksin vägagi tänada härrasid Kostelli ja Ambrosit nende väga vajaliku osaluse eest meie aruteludes. vabandan selle pärast, et pean tõenäoliselt lahkuma enne, kui teie vastuse saan. aga näen siis veebist äh,, striimingust. härra Košetel, te ütlesite midagi, mis mind šokeeris. kuidas me selgitame järgnevatele põlvkondadele, et me lasime surra kõikidel nendel äh, immigrantidel, sellepärast et me lihtsalt ei suutnud kokkuleppele jõuda, kuidas vastutust jagada ja kuidas neid vastu võtta. mina esitan selle küsimuse enda igale päevale, kuidas, kuidas me selgitame seda järgnevatele põlvkondadele? kuidas me selgitame ka teie jõupingutusi, kui samas Euroopa Liit paneb rõhku ainult äh, lahkumistele ning äh, varjupaigaküsimuste väljaspool meie piire lahendamisele. platvormide kohta. Need riigid, millest te rääkisite, mitte Liibüa, aga teised riigid kus on võib-olla võimalik selline mehhanism tekitada. tahaksin küsida, meil on ju Nigeri kohta negatiivne näide. tean, et toona räägiti sellest kui võimalikust lahendusest, aga Euroopa Liit lõpuks ei olnud valmis piisavat hulka Äh, immigrante tagasi võtma. saadeti inimesed välja, aga ei antud tagatist mitte, ma ei räägi siin sõnadest, vaid päris tagatistest, et nad ümber äh, paigutatakse. mul on veel märkusi, aga jah, ka mina üldiselt olen päris lootust kaotamas. aitäh! okei okay,, thank you, Barbara and uh... suur tänu, Barbara! Juan Fernando Lopez Aguilar, palun! Cochelet and Eugenio Ambrosi for being here. It's been a long day and uh... suur tänu ja äh, libekomisjoni ei äh,, tegevus ei ole veel lõppenud, täna jätkame oma tööd homme kell üheksa. aga need meie, kes me siia oleme jäänud, ei ole need, keda tuleb äh, ümber veenda